Sí, buenos días, señores diputados. Vamos a comenzar nuestra reunión esta mañana. hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, tervitan teid meid täna hommikusel koosolekul. kõigepealt soovin siin Tšiili presidenti Sebastian Pinerat tervitada me oleme juba kümme aastat võtnud vastu Tšiili presidenti Euroopa Parlamendis, meil on väga hea meel teid siin täna tervitada, ka teie delegatsiooni, ka välisministrit härra Morenot ja ka äh, härra Karushaminat, kes on äh, Tšiili suursaadik Euroopa Liidu juures. Tšiili on Euroopa Liidu aktiivseks partneriks ja kokkulepe, lepingu, millele Euroopa Parlament alla kirjutas ja ratifitseeris, on suurepärane läbirääkimiste tulemus. me toetame kaubandussuhteid, poliitilist dialoogi ja koostööd see leping on kõige suuremate eesmärkidega leping, mille Euroopa Liit kunagi kolmandate riikidega on alla kirjutanud ja selle lepingu raames on eriti tähtis poliitiline dialoog. see on ka põhjus, miks meie parlamendisaadikutena oleme huvitatud poliitilise dialoogi pidamisest ja mul on ka väga hea meel, et ka kolleeg Correio Campos on siin täna, kes on Euroopa Parlamendi Tšiili delegatsiooni juht ja meil on ka väga hea meel, et Äh, Tšiili parlamendi Euroopa asjade komisjoni esimees on siinkohal. härra president, äh, Tšiili on meie jaoks alati olnud eeskuju demokraatiale üleminekul ja see riik äh, on praegusel hetkel ka Telaki riikide juhiks ja mõned kuud vabandust, mõned päevad tagasi oli meil võimalik Cardiffis äh, jällegi poliitilist dialoogi pidada, mida jätkatakse järgnevatel äh, kuudel, kui me kohtume uuesti Tšiilis. me jälgime täpselt äh, tööd, äh, mida tehakse, me soovime Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika suhteid tugevdada ma ütlesin eelmisel nädalal, et need suhted on väga tähtsad poliitilise dialoogi pidamiseks poliitilistel põhjustel me kahe tuhande neljandal aastal alustasime poliitilist dialoogi äh, Kesk-Ameerika, Ladina-Ameerika riikidega poliitilistel põhjustel, loodi ka Rio rühm Roomas ja, ja poliitilistel põhjustel äh, ka Rio de Janeiros kahe tuhande üheksandal aastal äh, kutsuti kokku riigipead ja valitsusjuhid ja sellest kohtumisest sai tippkohtumine. Te teate väga hästi, et poliitilisest dialoogist pole kasu, kui selle tulemusi ei rakendati ja seepärast Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika riikide vaheline assotsiatsioonileping on nii tähtis. härra president, oleks väga tore, kui te räägiksite meile natukene sellest, kuidas teie näete Ladina-Ameerikas toimunud lõimimist viimastel aastatel? on toimunud väga palju erinevaid projekte eelmistel aastatel, nagu näiteks Alka projekt, mis küll ebaõnnestus, on ka teisi programme, suuri Vaikse ookeani piirkonna projektid, Hiina on muutunud järjest tähtsamaks kaubanduspartneriks Ladina-Ameerika jaoks ja ma tahaksin teada, kuidas teie, härra president, meie suhteid näete. kuidas need suhted peaksid arenema, kuidas nad välja näevad ja kuidas teie üleüldiselt suhtute Euroopa Liidu Ladina-Ameerika suhetesse? ja mõtlen siin ka meie kohtumisele Santiago's enne riigipeade valitsusjuhtide tippkohtumist. tahaksin teid siin veel kord tervitada ja annan teile ka kohe hea meelega sõna, palun. suur tänu, härra president, härra esimees, härra Salafranca, tere hommikust äh,! Äh, suur tänu, et andsite mulle võimaluse täna teiega kohtuda. kõigepealt tahaksin tänada teid selle eest, mida Euroopa Parlament on teinud, mitte ainult Euroopa jaoks, vaid kogu maailma jaoks. siin selles Euroopa Parlamendis on alati väga selgelt arvamus välja öeldud, alati on võideldud demokraatia, vabaduse ja inimõiguste eest ja see on ka põhjus, miks on tegemist äh, äh, platvormiga, mis toob välja selgeid mõtteid ja tegutseb selgelt äh, sellised platvormid on väga tähtsad, sellepärast et inimõigustel, vabadusel ja demokraatial on kogu maailmas vaenlasi tahaksin natukene teile tutvustada Ladina-Ameerikat. Ladina-Ameerika on mander, kus elab kuussada miljonit inimest, tegemist on mandriga, mis on kõike näinud. on tegemist suure territooriumiga, on äh, ilus loodus, on maavarad, meil on äh, rauamaaki, tooraineid äh,, religioossetel põhjustel äh, minevikus üksteist ei tapetud, ei olnud ka rassiprobleeme, nii nagu oli Aafrikas, aga hoolimata nendest positiivsetest eeldustest on viimase kahesaja aasta jooksul, mil me oleme sõltumatud olnud, ei ole meil olnud võimalik võita äh, Äh, vaesust ja arengupuudujääke ja seepärast on Ladina-Ameerikal suured kohustused ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, sellest sajandist kujuneks Ladina-Ameerika taassünni sajand. Äh, minevikus Ladina-Ameerika kannatas Ladina-Ameerika on alati maailma kriisidest väga sügavalt raputatud olnud ja praeguse kriisi puhul on meie mander kõige paremini kriisis hakkama saanud. me oleme suutnud säilitada majanduskasvu ja pärast seda seitsmekümneaastast demokraatia kadumise faasi õnnestus meil üheksakümnendatel aastatel uuesti demokraatia jalgadele seada ja me peame kasutama seda äh, potentsiaali, mis äh, need sündmused endaga kaasa tõid. meie jaoks on tegemist täiesti erakordse sajandiga. meie eluaja jooksul veel kakskümmend aastat tagasi langesid müürid, mitte ainult müürid, mis oli, jagasid äh, maailma põhjaks ja lõunaks ja idaks ja lääneks Äh, mõtlen siin ka Berliini müüri ja raudset eesriiet, mis langesid. langes aga ka veel üks müür, mis ei olnud nii nähtav, aga veelgi õudsem. nimelt äh, põhja ja lõuna vahel, põhi, mis oli äh, rikkuse territoorium ja lõunaosa, mis oli vaesuse territoorium. seda müüri enam ei ole me näeme üleilmastumist, me näeme kõige tähtsamat revolutsiooni inimkonna ajaloos. see uus ühiskond, teadmiste ja informatsiooni ühiskond jõuab maailma kõikidesse osadesse ja toetab nii põllumajanduslikku kui ka tööstuslikku revolutsiooni. sellepärast oleme meie Tšiilis nüüd kõige suuremate väljakutsete ees. Tšiili oli Hispaania kõige vaesem koloonia, nüüd on meie ees suured eesmärgid ja ülesanded. meie ülesandeks on oma riiki muuta veel selleks sajandi jooks-, vabandust, selle kümnendi jooksul me soovime Tšiili vaesusest välja tuua ja kui meil õnnestub äh, vabandust, ja me teame, et meie ees on väga suured tõkked selle eesmärgi saavutamisel viis aastat tagasi oli meil väga suur maavärin, mis äh, purustas kõik, äh, iga kolmas haigla, iga kolmas kool äh, purunes sellises olukorras, kus kogu maailm äh, oli teel maailma krii-, ma-, ülemaailmsesse kriisi ja me, see kriis ei ole ikka veel lõppenud, sellises olukorras olime me pärast maavärinat aastakümne jooksul on nüüd olnud meie ülesandeks sellest äh, alaarengust välja tulla, vaesusest välja tulla ja me loodame, et me ei ole ainus Ladina-Ameerika riik, mis tuleb äh, vaesusest välja. seepärast me seadsime selged eesmärgid, meil tuleb majanduskasvu, töökohtade toot-, loomist toetada, innovatsiooni, eksporti toetada. ja kuigi äh, meil oli maavärin kohutavate tagajärgedega, kuigi on maailmas äh, majanduskriis, oleme me olnud edukas, viimastel aastatel on olnud meie majanduskasv kuus protsenti, me oleme loonud piisavalt töökohti mitte ainult selleks, et äh, tööpuudust välja juurida, vaid meil on võimalik olnud kaasata sektorid, mida siiamaani äh, ei kaasatud, me oleme ka tõrjutud ühiskonnagruppe saanud kaasata, samamoodi naisi. see on aga kaasa toonud uued raskused, mida me pole varem näinud. me oleme teinud investeeringuid, üles ehitanud taristut ja üritanud ka makromajanduslikke tasakaalunihkeid vältida. ja see majanduskasv ei ole üles ehitatud mitte liivale, vaid kaljudele meil ei ole ka mitte ainult majanduspoliitilisi eesmärke, meil on ka sotsiaalsed, ühiskondlikud eesmärgid. me soovime Tšiili ühiskonna ebavõrdsust vähendada, me soovime äärmuslikku vaesust järgnevate kümnendate, järgneva kümnenda aasta jooksul välja juurida ma soovin veel oma presidendiks olemise ajal Tšiilist äh, arenenud riigid teha. Nende eesmärkide kallal me töötame, ebavõrdsus väheneb. meil on äh, sotsiaalprogrammid üle vaadatud, me oleme välja töötanud sotsiaalreformi, mida riigil on vaja, haridusreform, äh, ähm, ravikindlustussüsteemi reform, sotsiaalreform. Tšiili see on stabiilne demokraatia, oma ajaloo jooksul on Tšiili alati olnud demokraatlik riik, meil oli kuuekümnendatel, seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel aastatel küll väike paus demokraatias, kuid äh, kaheksakümnendate aastate lõpus äh, oli meil võimalik demokraatia uuesti taastada. me oleme integreerunud ülejäänud maailmasse, me oleme toimiv riik, kaasaegselt toimiv riik. Need olid need traditsioonilised sambad, millele äh, Äh, Tšiili riik toetas, kuid nüüd me teame, et meil tuleb seitsmepenni koormat äh, saabastega edasi astuda, me peame äh, kohanema esimese maailmaga, meil on vaja demokraatiat, võrdseid võimalusi, vabadust ja seepärast on meie arenguks vaja uusi sambaid, nelja uut samba, sammast. Ladina-Ameerikas ja Tšiilis on teatud puudujäägid, mis tuleb kõrvaldada see tähendab eriti, et meil tuleb just haridussüsteemi muuta. me peame rohkem inimkapitali investeerima oma kodanikesse, sellepärast on meil vaja haridusreformi. meil on vaja ka teadus- ja arengutöös teha edusamme, seepärast me olemegi investeeringuid teadus- ja arengutöösse kahekordistanud. meie jaoks on väga tähtis innovatsiooni toetada, mitte tõkestada ja neljandaks sambaks oleks ühiskond, kus oleksid võrdsed võimalused ja väga vähe ebavõrdsust ja otse loomulikult üldse mitte vaesust. Need on need neli uut sammast, millele me keskendume ja need me seome kokku, need me seome vanade sammastega ja selle seitsme samba põhjal soovime me edasi liikuda. selleks, et tegem-, Tšiili puhul oleks tegemist riigiga, mis on tõesti võimeline ka siis vaesusest välja tulema meie suhted praegusel hetkel Euroopa Liiduga on seetõttu väga tähtsad. juba kuuekümnendatel aastatel olid meie suhted Euroopa Majandusühendusega ja on hämmastav, mida Euroopa Liit on saavutanud pärast kahte maailmasõda, pärast kõige, kahte kõige õudsemat, verisemat äh, sõda inimkonna ajaloos Euroopal aga õnnestus sõjapöörisest välja tulla ja lõimimist toetada. see on nii tähtis, seda tuleb välja tuua ja seepärast on ka täiesti õige, et Euroopa Liit sai Nobeli rahupreemia. Tšiilil on suhted äh, Tšiili alustas oma suhted Euroopa ühendusega, nüüd on selle ühenduse nimeks Euroopa Liit ja meil on äh, tegemist lepinguga, milles me ei räägi mitte ainult vabast kaubandusest, vaid ka koostööst teistes valdkondades, poliitika ja kultuuri valdkonnas. Ähm, juba enne seda lepingut oleme me teinud üle kümne aasta koostööd ja Euroopa Liit on kõige tähtsam investor Tšiilis ja äh, Hiina järel järgmine, tähtsuselt järgmine kaubanduspartner, kuid Tšiili avaneb ka maailmale ja seetõttu on meie süsteemis uued sambad, äh, lõimumine kogu maailmaga näiteks. Tšiili on riik, mis on kõige tugevamalt lõimunud äh, kogu maailma. meil on vabakaubanduslepingud kuuekümne riigiga, Jaapani, Hiina, Indiaga, Koreaga ja nii edasi. meil on uued eesmärgid äh, Vaikse piir, Vaikse ookeani piirkonnas ähm, mõtlen siin Ladina-Ameerika riike, mille piir on äh, Vaikse ookeani ääres, nagu näiteks Mehhiko, Tšiili ja Peruu ja me soovime tugevdatud äh, integratsiooni. me ei räägi siin mitte ainult kaubavahetusest, vaid ka investeeringutest ja inimeste vaba liiku-, vabast liikumisest. siin on Euroopa Liit meie eeskujuks üks asi on täiesti selge, et kuigi Ladina-Ameerikal on suurepärased eeldused, äh, on Ladina-Ameerika mandel, kus pea sada aastat pole toimunud sõdasid, kuid sellegipoolest ei ole meil õnnestunud nii palju edasi areneda kui Euroopa Liidul. ja seepärast me üritamegi edasi areneda, sõlmime mitmepoolseid ja kahepoolseid lepinguid ja ühepoolselt äh, kaotame ära tollipiiranguid. rahvusvaheline kaubandus moodustab kuuskümmend viis protsenti Tšiili SKT-st aga sellegipoolest tuleb meil veelgi teha tööd poliitiliste muudatuste teel. me töötame välja oma poliitilise süsteemi reformi, me viisime sisse äh, uue valimisõiguse ja nüüd on meil kolmteist miljonit hääleõiguslikku kodanikku kaheksa miljoni asemel, mis oli varem ja me oleme teinud äh, edusamme kolmel erineval rindel. ka eelkäijad üritasid juba neid reforme läbi viia, nimelt nad üritasid äh, Tšiili alaarengut ja vaesust äh, välja juurida. me oleme väga palju õppinud Euroopalt. meil on tegemist Euroopaga kultuurilise liiduga, mitte ainult meie juurte pärast, Ladina-Ameerikas ei ole meil siin kaks vennas- või õekeelt, hispaania ja portugali keel nimelt, sellepärast et Hispaania ja Portugal olid koloniaalvõimud, aga tänu nendele keeltele on meil võimalik ka lõimimist parandada, lihtsustada. kuid lõimimine, Ladina-Ameerika lõimimine pole olnud alati nii viljakas, kui ta oleks võinud olla ja seepärast äh, võitlemegi Vaikse ookeani alliansi eest äh, äh, siin on kaasatud ka Mehhiko ja Peruu, tegemist on Ladina-Ameerika kõige suurema majanduskasvuga riikidega ja peale selle on meil ka Vaikse ookeani ülesene partnerlusprogramm, me üritame maailma kõige suuremat vabakaubandustsooni välja töötada, kus siis riigid mõlemal pool Vaikset ookeanit koostööd teevad. kunagi oli Vahemeri eh, keskseks mereks, siis järgnes sellele Atlandi ookean ja nüüd üritame me Vaiksest ookeanist midagi sarnast teha selleks, et olla sama edukad. ja Lõuna-Ameerika, Ladina-Ameerika on kaasatud sellesse projekti, meil meil on rannik äh, nii Atlandi ookeaniga kui ka Vaikse ookeaniga ja sellepärast me võitlemegi suhete eest Euroopa Liiduga. meil on assotsieerimisleping, milles on kirjas ka äh, arenguklausel. ja see tähendab seda, et meil tuleb lõimimist tugevdada ja me saame ka seda teha äh, meil on väga head suhted Euroopa Parlamendiga, nõukogu ja komisjoniga, kahjuks mitte nii head kui parlamendiga ning enne riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumist, äh, mis on nüüd ukse ees, kus tulevad kokku Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid ja siis ka Ladina-Ameerika ja Kariibi valitsusjuhid ja riigipead ähm, ja sellel tippkohtumisel on meil võimalus kasutada neid äh, ajaloolisi kogemusi ja ühenduslülisid, aga ka praeguseid ühiseid ülesandeid äh, selleks, et koostööd tugevdada. praegust koostööd äh, Ladina-Ameerika ja Euroopa Liidu vahel tuleb veelgi kiirendada ja tugevdada, me peaksime üheskoos võitlema väljakutsete eest, peaksime välja töötama uue maailma majandussüsteemi, te teate väga hästi, et ÜRO ja Maailmapank on juba öelnud, et seda tuleb teha ja olen veendunud, et selles osas oleme me ühel nõul. see on välja tulnud ka, kui me oleme nõukogu presidendi ja komisjoni presidendiga kohtunud. ja seepärast on ka ko-, tippkohtumine Tšiilis nii tähtis selleks, et me saaksime jõud koondada ja maailma muuta nii, nagu on seda vaja teha, selleks et maailm oleks valmis vastama uutele väljakutsetele ja võitlema uute probleemide vastu tahaksin siin ühte Ameerika poliitikut ähm, tsiteerida, ta on öelnud, et on kahte sorti inimesi, on inimesi, kes näevad asju nii, nagu nad on ja küsivad siis miks ja teised unistavad sellest, mis võiks tulla ja küsivad, miks neid ikka veel pole. meie peaksime unistama nendest äh, aspektidest, mida meil veel Euroopa Liidu ja Tšiili vahelistes suhetes pole ja nende eest siis hiljem ka võitlema. suur tänu! Muchas gracias, señor presidente, por este fresco que nos ha pintado las relaciones eh, bilaterales entre la aitäh, eh, lugupeetud president, selle pildi eest, mis te joonistasite eh, kahepoolsete suhete olukorrast meie vahel. ja nüüd järgneb arutelu saadikutega, minu kõnelejate nimekirjas on üheksa nime juba praegu, me peame äh, rääkima lühidalt, sellepärast et me peame pärast oma komisjoni tööga jät-, edasi minema, nii et palun äh, võtke lühidalt sõna, teil on maksimaalselt aega poolteist minutit ja esimesena saab sõna Pariteetse Assamblee president Correa de Campos. aitäh, härra esimees, lugupeetud president, Äh, meie jaoks on suur au äh, tervitada teid Euroopa Demokraatia Majas, see on äärmiselt oluline suhete jaoks Euroopa Liidu ja äh, Tšiili vahel, sest et täna tähistame me selle assotsieerimislepingu allkirjastamise kümnendat aastapäeva, see allkirjastati novembris kaks tuhat kaks, ma tahaksin tänada ka härra Salafrancat ja välisministrit Alfredo Morenot ja Äh, Tšiili äh, parlamendi äh, Euroopa asjade komisjoni esimees ning tahaksin tänada ka saadik Applegreni ja tahaksin tervitada kolleege Tšiilist, kes on tulnud siia meie komisjoni koosolekule. Euroopa Parlamendi delegatsiooni esindajana pariteetsel, pariteetses assamblees Euroopa Liidu ja Tšiili vahel on meie jaoks äh, see sündmus täna väga oluline ning mul on äh, au juhtida neid istungeid, mis regulaarselt äh, toimuvad koos kolleeg Lorentziiniga ja seal arutatakse reg regulaarselt assotsieerimislepingu arengut ühisel parlamentaarsel komisjonil ei ole veel äh, seadusandlikku kompetentsi, aga neil on, meil on oma hääl ning meid kuulatakse sellepärast, et teatakse, et meie saadikutena kanname väga suurt vastutust ning äh, edusammud, äh, mis on saavutatud assotsieerimislepingu kõige olulisemates valdkondades, on äärmiselt olulised, näiteks mõelgem väliskaubanduse suurenemise peale Euroopa Liidu ja Tšiili vahel, me näeme, et mõlemad pooled peavad neid, neid suhteid äärmiselt oluliseks ning see on tõend sellest, et äh, see leping on saavutanud küpsuse ning et äh, neid äh, eesmärke on võimalik veelgi süvendada. loomulikult on ka valdkondi, kus edusammud on olnud väiksemad, nagu näiteks evolutsiooni arenguklausel aga koostöö ma-, äh, majanduslikus ja tehnilises valdkonnas on olnud äh, väga palju olul-, äh, parem ning tulevikus on ka koostöö energi-, energeetika valdkonnas, näiteks kui me mõtleme uuenevatele energiaallikatele ja energiavõrgustikele, kus mõlemad pooled saavad vastastikku kasulikud olla. ma tahaksin kasutada seda võimalust ja tänada isiklikult president Sebastian Piñerat, sellepärast et ta on Ladina-Ameerika riikide eh, organisatsiooni väga hästi eh, juhatanud ning jaanuaris kaks tuhat kolmteist toimub esimene CELAC-i eh, koh-, tippkohtumine Santiago de Chiles. ma tahaksin soovida Tšiilile väga edu, edukat kohtumist, see on väljend Mm, väga headest suhetest Euroopa Liidu ja Karaiibi mere riikide vahel ning see annab panuse sellesse, et kahepoolsed suhted Euroopa Liidu ja CELAC-i vahel tugevnevad selleks, et mm, kõik pooled saavad mm, kogu oma jõuga panustada äh, selleks, et äh, parlamentaarne diplomaatia saaks äh, hästi toimida, aitäh! aitäh, härra Correa de Campos ja nüüd saab sõna härra Miljan Mann. aitäh aitäh, härra esimees, lugupeetud president, ma ühinen härra Salafranca ja härra Correa de Campose äh, tervitussõnadega, mul on väga hea meel, et te meid külastate ja et äh, te olete väliskomisjonis Euroopa Parlamendis. Te rääkisite äh, assotsieerimislepingu tulemustest, äh, minu meelest tulemused on äärmiselt äh, head, te rääkisite, et äh, neid on plaanis veelgi süvendada, ehkki vahel ei leia meie püüdlused toetajaid, aga mina Hispaania saadikuna sooviksin meie suhteid veelgi süvendada. Te toetate teie riigi ja Euroopa Liidu vaheliste suhete süvendamist ning te rääkisite, et Hispa-, et Vaikse ookeani piirkond on äh, tugeva majanduskasvuga piirkond ja me, meie äh, Vahemereäärsete riikidena sooviksime loomulikult äh, süvendada sidemeid teie riigi ja meie piirkonna vahel. Te rääkisite majanduse arengu tugisammastest teie riikidest, te rääkisite uuendustegevusest, ma lugesin mõni aeg tagasi artiklit Äh, programmist äh, Tšiilis, kus äh, on tegemist sellega, et välisettevõtjaid meelitakse Tšiilisse, Tšiilisse, et edendada majanduskasvu ja tööhõivet. äkki te võiksite veidi rohkem rääkida sellest uuest programmist, mis seisneb selles, et, et, et Tšiilisse meelitatakse välisriikide kodanikke, et nad edendaksid majandusarengut? proua Komes. aitäh, väga äh, oluline on meie jaoks see, et meid täna külastate ning väga olulised on need väljakutsed, mis meie ees äh, seisavad, näiteks äh, õiglasem ühiskond ja vaesuse taandumise saavutamine. mul on küsimus, et milliseid samme teeb Tšiili selleks, et paremini lõimida kõige Äh, haavatavamaid elanikkonnarühmi, näiteks Apuche äh, vähemust või teisi rahvusvähemusi. ning ma tahaksin rääkida Vaikse ookeani rühmast, et äh, kuidas hindab Tšiili neid pingeid, mis praegu on eelkõige Hiina ja Jaapani vahel. eelkõige ma mõtlen Äh, siin seda saarte küsimust, te teate küll, millistest saartest juttu on. ja millist mõju saab, omab see sellistele riikidele nagu Tšiili, kes väga toetavad äh, partnerlust äh, Vaikse ookeani piirkonnas. Tšiili on äärmiselt aktiivne riik ka ÜRO-s ja ma sooviks küsida, kas te olete huvitatud majanduslike ja fi finantsinstitutsioonide töö ümberkorraldamisest. Te rääkisite IMF-ist ja Maailmapangast, aga mind huvitaks, et mi-, mi-, mida te arvate Julgeolekunõukogust, sellepärast et Julgeolekunõukogu on praegu jõudnud ummikusse, me näeme seda Süüria teema puhul ja mind huvitaks, et millist, millisest lahendusest teie huvitatud oleksite? härra Panajotov, aitäh Lugupeetud president, aitäh teie suurepäraste äh, sõnade eest. mina olen ALDE fraktsiooni liige ning ma töötasin mõni aeg, mõne, mõned aastad Tšiilis ning ma tahaksin esitada teile ühe küsimuse ja see küsimus on äärmiselt oluline kõigi inimeste jaoks Euroopa Liidus. kuidas on võimalik, et äh, Tšiilis äh, ei räägita kriisist? meetmed, mida teie ja teie valitsus äh, on võtnud, olete võtnud, ehm, kas need on taganud selle, et olukord on nii positiivne, nagu ta praegu on? Ehm, aitäh ja proua Lunatšik, palun. aitäh, lugupeetud president. ka mina olen mina olen Roheliste fraktsiooni liige ning te eh, rääkisite Tšiili edusammudest ning lõpuks ütlesite, ütlete, et äh, te olete inimene, kes äh, unistab sellest, et oleks võimalik saavutada veelgi rohkem ja üks äh, asi, ähm, mida oleks võimalik saavutada, on sotsiaalne turumajandus. Euroopas oleme saavutanud selle niimoodi, et me ei ole keskendunud mitte üksnes maavarade kaevandamisele ja põhitootjatele, vaid me oleme ise riikides loonud lisandväärtust enne, kui äh, me tooteid eksportima oleme hakanud, aga Tšiilis eksporditakse just äh, veini ja põllumajandustooteid ja ma tahaks küsida, et äh, kas ei oleks hea lisandväärtust enne eksportimist luua, selleks et et oleks võimalik äh, edendada sotsiaalset äh, õiglust. ning tahaks rääkida ka Tšiilis toimuvast tippkohtumisest. Äh, keskendutakse investeeringutele, millistest investeeringutest saab jutt olema? sest investeeringuid on ju äärmiselt erinevaid, näiteks investeeringuid sotsiaalsesse valdkonda, spekula-, spekulatiivseid investeeringuid on olemas, mida teie neist arvate ning viimasel tippkohtumisel räägiti palju naistevastasest vägivallast äh, Ladina-Ameerikas, äh, Mehhikos, Guatemalas äh, ja teistes riikides. ka Euroopa Parlament on teinud vastavaid avaldusi, mida teie arvate, et see teema võiks kuuluda ka lõppavalduse sisu hulka. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kossutšnik. aitäh, härra president. Te, teie sõnad meeldisid mulle väga, te rääkisite langenud müüridest ja inimõigustest. mina olen pärit Prahast, Tšehhi Vabariigist ja meie oleme ise kogenud müüride langemist, ma kuulun äh, reformistide ja konservatiivide fraktsiooni ning vahel öeldakse, et meie oleme Euroopa vastased. aga mina tahaks äh, seda nägemust muuta või veidi selgitada. meie äh, keskeurooplastena omame väga palju kogemusi selliste küsimustega nagu inimõigused ja vabadus ning seetõttu me jälgime väga tähelepanelikult äh, Ladina-Ameerika lõimimist ning ma sooviksin öelda, et te võite arvestada meie toetusega, aitäh! aitäh! härra Pereio. Äh, aitäh, härra president, ma tahaksin esitada ühe konkreetse küsimuse. see parlament toetab selgelt äh, inimõigusi, vabadusi ja demokraatiat. seitsmekümne seitsmendal aastal toet-, kuidas on lugu äh, konfiskeeritud varandustega ja mida, kas Tšiili äh, valitsus kavatseb tegeleda selle küsimusega? proua Erikoian, palun aitäh, tere tulemast, lugupeetud president, ma tahaksin käsitleda kahte küsimust, esimesest küsimusest te juba rääkisite, te rääkisite heast majandusolukorrast hetkel Tšiilis ning ma tahaksin küsida, et võttes arvesse kodanike soovi, kes lähevad tänavatele, nõuavad rohkemaid reforme, eriti näiteks hariduses, kas selle tagajärjeks äh, on see, et äh, te viite läbi täiendavaid reforme hariduses ja tervishoius, äh, sellepärast et selge on see, et erinevused elanikkonnarühmade vahel suurenevad, aga see viib ka selleni, et kontrastid suurenevad, rikkad muutuvad rikkamaks ja vaesed vaesemaks ning ma tahaksin rääkida ka ühest konkreetsest teemast, ma tahaksin rääkida unistustest, mina unistan võrd-, õiglusest ja ma tahaksin rääkida Carmen Soriast. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, kõrgem kohus ähm, käskis vähistada kaksteist äh, Tšiili kõrgemat äh, julgeolekuametnikku, tegemist oli Hiina liigetega ning ma tahaksin, et küsida, et kas selles küsimuses valits-, saab ka kunagi valitsema õiglus? proua Miranda, palun. aitäh, härra president. Euroopa Parlament võtab ikka ja jälle vastu mitte üksnes presidente, vaid ka kodanikuühiskonna esindajaid ja ka teie äh, riigi kodanikuühiskonna esindajaid ja näiteks mõtlen ma siin äh, üliõpilastele ja äh, ja me kuuleme kodanikuühiskonna esindajatelt hoopis teist juttu, näiteks äh, diskrimineerimisest äh, ja äh, tõrjumisest. selge on see, et te olete saavutanud uskumatu majanduskasvu viimastel aastatel, laiendatud on sidemeid teiste maailma riikidega, aga ilmselgelt on väga palju vähendusest, eriti Kambutša piirkonnas Tšiili lõunaosas. tegemist on lõhega, mis on endiselt väga selge, on ka karistamatust äh, kurjategijad, kes Mapuche piirkonna kod-, kodanikke on ähm, äh, ahistanud, on äh, endiselt karistamata ning probleeme on ka kalandusega ja kalandussektor mobilise-, mobiliseerub praegu, sest et nende arvamust ei ole küsitud ning äh, ning Himpech äh, seadusega piiratakse äh, arvamusvabadust ja, ja ajakirjandusvabandust. Euroopa Parlamendis on saadikuid, kes on mures äh, inimõiguste olukorra pärast Tšiilis, võttes arvesse Mapuche probleemi, võttes arvesse Mapuche laste probleemi ja seetõttu on nad ka meie poole pöördunud ning seda ütles ka proua Catherine Ashton, et et teile on saadetud vastavasisuline kiri. Te soovite tugevdada demokraatiat ja inimõigusi. me armastame teie riiki ja me soovime teile äh, väga suurt edu, aga me oleme sellest hoolimata mures inimõiguste ja eriti Mapuche inimõiguste pärast ning seetõttu on äärmiselt oluline, et äh, Euroopa Parlament edaspidigi jälgiks seda, seda olukorda ja, ja oluline on see, et Mapuche eh, esindajaid ei kuulataks mitte üksnes Euroopa Parlamendis, vaid et ka teie riigis võetaks neid kuulla. proua Muniz, palun. aitäh, lugupeetud president Pinera, meie jaoks on suur au teid siin tervitada, minu jaoks on eh, see minul on ka au, et ma sain teid isiklikult tervitada, sellepärast ja Euroopas me alati jälgime olukorda Tšiilis, põhjustest on juba juttu olnud, et meil on väga palju sarnasusi, aga Euroopa Liit on väga palju ka investeerinud Tšiilisse ning äh, meil on väga hea koostöö Tšiiliga, nagu öeldud, ma ei ma tahan teid õnnitleda, sellepärast et ül-, üleminek demokraatiale oli tõesti väga edukas, aga ma tahaksin siiski ka viidata teatavatele asjadele ning teile, teilt mõningaid asju küsida, see puudutab Tšiili sise- ja välispoliitikat, Maailmapank esitas sellel aastal, sel nädalal aruande, mis äh, näitab et, et kaksteist protsenti Tšiili rahvastikust, kaks miljonit inimest, on tõusnud alamklassist keskklassi. see on täpselt vastupidine protsess võrreldes Euroopaga, kus äh, va-, keskklass vaesub ning seetõttu on see areng Tšiilis äh, äärmiselt oluline, aga samas on ka väga palju ebavõrdsust, nagu mõned kolleegid juba ka mainisid. kodanikud Euroopas, aga ka Tšiilis nõuavad äh, demonstratsioonide abil paremat haridust, süsteemi ja nõuavad otsuseid, mis äh, tagaks selle, et äh, äh, säilitatakse universaalsüsteem haridus- ja ter-, tervishoiusüsteemis. ma tahaksin rääkida nüüd Tšiili poliitikast. järgmised valimised on esimesed valimised, kus äh, saavad osaleda ka välistšiillased, kellel seni ei ole olnud valimistel valimisõigust. kas te võite seda mm, tagada järgmiste vali-? Tšiili on rääk-, mänginud väga olulist rolli regionaalsete konfliktide val-, lahendamisel ning ma tahaksin küsida, et millisena näete teie olukorda piirkonnas, milline on olukord Paraguay's, mis on riik, mis just on sattunud isolatsiooni ning ma tahaksin küsida, kas Tšiili püüdleb selle poole, et seda riiki tagasi tuua ja milline on olukord Connoissuriga? aitäh härra Härsi, aitäh teile väga lühidalt. milline on Tšiili valitsuse arvates konflikt Peruu ja Boliivia vahel, kus probleeme on piiriga, piiriküsimustega, kuidas lahendada neid ajaloolisi konflikte ning ma olen ka veidi uudishimulik. president Pinheira viitas ka seitsmekümnendatele ja kaheksakümnendatel aastatele, rääkis, et demokraatias oli katkestus. kuidas teie määratleksite selle ajavahemiku? meie jaoks oli see ähm, sõjaväelise diktatuuri ja vägivalla ajavahemik, vägivalla võimutsemise ajavahemik ja teie äh, nimetasite seda lihtsalt äh, demokraatia katkestuse ajavahemikuks. aitäh, härra Kõrses, härra president, te näete, et Euroopa Parlamendis äh, on teie riigi vastu tõesti väga suur huvi, täna on neljapäev ja tegemist on päevaga, kus äh, siin tavaliselt enam nii palju saadikuid ei ole, aga see, et siin on nii palju saadikuid, see näitab, kui suurt huvi me tunneme teie riigi vastu. suur aitäh, äh, lugupeetud esimees, väga palju küsimusi esitati, mõned olid pigem avaldused küll kui küsimused, aga üritaksin omalt poolt eh, lühidalt vastata erinevatele sõnavõttudele. iduettevõtted eh, Tšiilis. tegemist on projektiga, mille raames tahetakse eh, tugevdada tehnoloogia teadussektorit. me oleme edendanud õpet, ettevõtlust ja innovatsiooni selles valdkonnas. me tahame äh, meelitada meile kõiki, kogu maailma ettevõtjaid, nii et nad saaksid äh, Tšiilis oma projekte edendada, me pakume neile viisasid, nad saavad ettevõtlusega tegeleda, abi saada, investeerida, kuni sa, võivad abi saada kuni saja viiekümne tuhande dollarini selleks, et Tšiilis oma projekte edendada. seeläbi on võimalik saavutada positiivseid äh, tulemusi nii äh, innovatsiooni, teaduse äh, kui tehnoloogia vallas. meil on väga palju soovijaid kogu maailmast, kes soovivad uuenduslikke ettevõtlusprojekte läbi viia. lugupeetud proua Koomes, te küsisite sotsiaalprogrammide kohta Tšiilis ja Mapuchest rääkisite, rääkisite samuti Äh, Vaikse ookeani äh, piirkonna äh, partnerlusest. esmalt sotsiaalküsimused, te teate, et suur osa meie eelarvest on mõeldud sotsiaalküsimuste lahendamiseks ja vähendamaks ebavõrdsust ning vähendamaks samuti vaesust. vaesuse tase on üheksakümnendate aastatega neljakümnelt protsendilt neljateistkümnele protsendile tänaseks langenud see tähendab seda, et me oleme kõvasti edasi arenenud. see ei tähenda seda, et kõik oleks lahendanud, sellepärast kaks ja pool miljonit inimest ela-, endiselt elavad allapoole vaesustaset, aga ja me oleme edasi liikunud, meil on ka perede abistamiseks programme, mis põhinevad kolmel sambal, esmalt me soovime lubada inimestel väljuda vaesust seda väärikuse tõttu, seejärel me tahame muuta nad äh, vastutusvõimeliseks. kui vastutust äh, suudetakse kanda, siis äh, seeläbi on võimalik ka paremini ära kasutada meie poolt pakutavat abi. seejärel tahame tagada ka seda, et vaeste perekondade lapsed saavad hariduse Äh, see võimaldab neil lihtsamalt pärast äh, koolitust ka äh, tööturule siseneda. me tahame seega abistada vaeseid, aga me tahame, et seejärel, kui me oleme neid abistanud, siis nad suudaksid ise edasi liikuda. Maputše küsimuse kohta, nagu te teate, Maputše oli olemas enne seda, kui hispaanlased avastasid Lõuna-Ameerika. meil on oma võlg pärismaalased, nemad on väga uhked oma kultuuri, oma ajaloo üle. meie tahame edendada uut äh, poliitilist lähenemist Mapuche elanikkonna kohta. me oleme, me tunnustame nende soove, me oleme ühinenud ka ILO konventsiooniga, mis kohustab äh, Äh, meid äh, eelnevalt äh, nendega kokku leppima, enne kui me midagi otsustame. Luka Miia on üks Mapuche piirkondi ning seal me oleme läbi viinud erinevaid tegevuskavasid majandus, sotsiaal, kultuuri ja keele valdkonnas. me arvestame ka nende tavadega, sellepärast et osa meie maa identiteedist ja kultuurist on ka Mapuche. mis puudutab äh, Vaikse ookeani piirkonna partnerlust, siis siin me räägime P4-st. P4, see hõlmab nelja riiki, millega liitusid ka eh, nüüd Tšiili, sinna kuuluvad Kanada, Ameerika Ühendriigid, eh, Peruu, nüüd kuuluvad sinna ka Vietnam, Austraalia, ka Malaisia omalt poolt osaleb me oleme üritanud eh, siis liituda vabakaubandustsooniga, mis, kui projekt konkretiseerub, veelgi laiemaks tegemist on meiepoolse vastusega tuhavoolu läbikukkumisele. me peame muutma ÜRO struktuure, me oleme ainsad, kes sellest räägivad. ka Maailmapanka ja muid institutsioone on vaja muuta, aga ka ÜRO-d, me tahame ka Julgeolekunõukogu äh, koosseisu muudetaks sellepärast, et praegu Julgeolekunõukogu allub kahekümnenda sajandi reeglitele, aga mitte tänapäeva nõuetele. Rapana Jõutov ma tänan teie väga lahkete sõnade eest. miks ma aga ei räägi äh, meie riigis kriisist? Äh, igal pool on oma kriis, meie Euroopa kriisi äh, läbi ei ela. meie kriis ei seisne mitte SKT alanemises või tööpuuduses, aga meie tahame välja juurida vaesuse ning võimaldada äh, Äh, oma kodanikel areneda ja me oleme seda teinud juba viimase kahesaja äh, aasta jooksul. jah, meil on majanduskasv, me loome tööhõivet äh, ja seda väga kiirelt, nii kiirelt, mida varem pole suudetud. ja meie majanduskasv on kolm korda suurem kui teil ja ka import ja eksport meil suureneb. aga sellest hoolimata me räägime ikkagi me ei räägi mitte enam sellest, et tuleb vähendada töötust, vaid me räägime täistööhõivest nüüd. samuti me soovime, et äh, vähendatakse erinevate äh, projektide osalust ning riigi abi kodanikkonna abistamises. kuidas me oleme nii kaugele jõudnud? ja see ei ole ainult mitte meie valitsuse mm, saavutus, vaid ka eelnevate valitsuste saavutus. meie majanduspoliitika on alati olnud vastutusvõimeline. meil on oma struktuurireeglid, nimelt kui tegemist on heade päevadega, siis me hoiame kokku selleks, et raskemateks aegadeks ennast ette valmistada, see on meil ka seaduses kirjas. seega siis me paneme kõrvale headel aegadel halbadeks aegadeks ning see on võimaldanud meil ka üle saada kahe tuhande üheksanda aasta kriisist. see on võimaldanud meil luua sellise majanduse, eh, mis hoolimata väga sügavast kriisist eh, tegemist on eh, sama tõsise kriisiga või teise sama tõsise kriisiga kui kahekümne üheksanda aasta kriis, hoolimata sellest me oleme siiski suutnud majanduse vallas edasi liikuda. muidugi riik ei saa ka üle oma võimete elada mingil hetkel ikkagi arved esitatakse ning äh, kui see arve esitatakse, siis äh, me oleme seda valmis ka tasuma. me teame näiteks, et Euroopas äh, praegu te, teile ongi kätte jõudnud arve tasumise aeg ja, ja nii see lihtsalt on. proua Lunatšek, proua Lunatšek küsis minult tooraine ekspordi kohta. jah, tõepoolest, me oleme suureks tooraine eksportijaks Mm, maavarad, näiteks üle poole meie ekspordist, aga ka muud tooted. Äh, Tšiili vein, mis äh, loob lisaväärtust, see on üheks oluliseks ekspordiallikaks, siin me ei räägi mitte ainult äh, kvantiteedist, vaid ka kvaliteedist, samuti puu ning meretoodete puhul meil on väga palju erinevaid ekspordiallikaid. samuti me tahame meelitada riiki äh, Eh, teadust, tehnoloogiat, meil on neli-viis eh, suurt eh, teaduskeskust ning meil on ka rahvusvahelised tuntud institutsioonid, kes osalevad. seeläbi on meil õnne, me tahame luua seost investeeringute teaduse ja ettevõtluse vahel. see on kindlasti ka üks teemadest, mida arutatakse tippkohtumisel me räägime erinevatest investeeringutest, aga ka sellistest, mis oleksid vastutustundlikud ka keskkonnaküsimustes, sotsiaalses küsimustes, me tahame jätkusuutlikke investeeringuid. see on äh, tippkohtumise üheks peamiseks teemaks, kuidas äh, muuta arengut ja muuta see äh, harmoonilisemaks ja jätkusuutlikumaks me vastutame oma kodanike ees äh, ökoloogilistes küsimustes, meil on ka arenguvastutus, me tahame terviklikku lähenemist, mis võimaldaks kõikidel, nii eurooplastel kui ka Ladina-Ameerika riikide kodanikel kasu saada arengust äh, vägivald naiste laste vastu, nagu ka teisteski riikides, on ka meil väga palju äh, perevägivalla ilminguid naised ja ka lapsed tihtilugu langevad vägivalla ohvriteks. me oleme sisse viinud oma õigusloomesse selle kohta suuri muudatusi. meie eesmärgiks on kaotada ära igasugune diskrimineerimine naiste ning äh, vägivalla ohvrite vastu, me teame, et endiselt on väga tugevad äh, stereotüübid ja kultuurilised harjumused, mille vastu on raske võidelda ja aga seaduslikul tasandil me oleme välja juurinud igasuguse diskrimineerimise, ei ole mitte ühtegi seadust meie riigis, millest ka diskrimineeritakse äh, naisi me muutsime seadust äh, abikaasade vara haldamise kohta ning samuti äh, ka sõimede tasude kohta, äh, abistamaks neid naisi, kes tahavad tööl käia samal ajal. samuti oleme me karistusi suurendanud naiste vastu suunatud vägivalla juhtumite puhuks meil on eeskujulikud äh, seadused ning muuhulgas me teame ka, et vägivalda, vägivalla juhtumine naiste vastu on vähenenud. seitsmekümnelt äh, tuhandelt äh, oleme me kõvasti allapoole läinud ja see aasta on arvu, statistika veelgi paranenud. varade tagastamine tõepoolest, äh, sõjaväe juhtimise ajal varad äh, äh, riigistati, aga nüüd hiljem Hispaania üks kodanik esitas kaebuse kohtust ning Tšiili muidugi kohtuotsuseid ka ellu viib, kui hüvitist nõutakse, siis me seda teeme, aga me ei taha mitte lihtsalt kaebustele vastata, vaid äh, täita siis juba lõplikku kohtuotsust. teisisõnu, me peame, me peame kinni sellest, mis tribunal ütleb, aga me ei täida neid kaebusi, mis ei põhine rahvusvahelisel õigusel ning lõpetuseks tervishoiusüsteemi äh, äh, reform, see, me oleme praegu läbi viimas täielikku tervishoiusüsteemi äh, reformi, me loome me oleme täielikult muutnud haridust selles valdkonnas, me oleme üle kahe miljardi dollari investeerinud, me oleme soovinud, me tahtsime parandada juurdepääsu haridusele ja hariduse kvaliteeti ning kogu elanikkond peab olema kaasatud. samuti oleme parandanud koolieelset äh, kooli, äh, haridust lastele. Äh, see puudutab nii lastesõimede loomist kui ka mm, lasteaedade küsimust. me peame tõsiselt Äh, rõhku panema ka sellele, et parandada stipendiumite programme ning laenuvõtmisvõimalusi äh, kõrgkoolide üliõpilaste jaoks. väga suur osa meie üliõpilastest saab stipendiumi, ülejäänud aga, kes stipendiumi ei saa, saavad kaheprotsendilise intressiga laenu võtta. seejärel kui viieteist aasta möödudes äh, laenu tagasi ei ole suudetud maksta, siis äh, laen tühistatakse. Te näete, et me oleme tõesti parandanud juurdepääsu haridussüsteemile. jah, endiselt on erinevaid arvamusi neis küsimustes, aga äh, üldiselt on erinevaid arvamusi Tšiilis, aga meid valiti demokraatlikul teel ja me leiame erinevalt Äh, sellest, mida mõned äh, teised äh, Tšiilis arvavad, haridus hakkab pihta juba väga noorest east, kõige väiksematest. ja seda siis, kui me tahame mitte riiki, vaid ühiskonda, ühiskonda, mis saaks kasu igal tasandil haridusest. see puudutab eelkooli õpetust, stipendiume ja nii edasi samuti puudutab see seda, kuhu äh, tahavad noored äh, hiljem äh, kõrgkooli minna. me tahame tagada võimaluse kõrgharidust saada kõigile, me leiame, et kõik, et kõigil peab olema võimalus kasu saada meie haridussüsteemist, kõrgharidusest ning äh, stipendiumite ning äh, soodsa intressimääraga laenude süsteem on mõeldud just suure, just vaesematele meie riigis. tahame ära kasutada kõikide äh, Tšiili kodanike potentsiaali selleks, et kõige vaesemad vaesusest välja tulla, see tuleb kasuks lõpuks ka rikkamatele. muidugi me mõistame hukka igasuguse inimeste õiguste rikkumise, eriti just laste omade. ei ole mitte ühtegi olukorda või äh, erandit, mis äh, mille abil oleks võimalik inimeste, isikute ning laste õiguste rikkumist. muidugi mõista äh,. Äh, kui meil demokraatiat ei olnud, siis rikuti eh, inimeste õigusi. aga Tšiili kohtusüsteem eh, tunnustab seda, milline olukord oli. me teame, et eh, meil rikuti inimõigusi, aga me oleme valmis koostööd tegema selleks, et tõde välja tuleks ning et õigus jalule seadaks ja et mõistetaks hukka äh, inimõiguste vastased äh, tegevused vastavalt Rooma konventsioonile ning äh, rahvusvahelisele õigusele. proua Miranda, jah, meil on väga palju diskrimineerimist endiselt Tšiilis, sotsiaalset ebaõiglust, aga me võtsime vastu diskrimineerimisvastase seaduse. esimest korda oleme me võtnud vastu sellise seaduse, kus mõistetakse hukka avalikult igasugune suvaline diskrimineerimine ning sellega siis antakse neile, kes on kahju saanud, võimalus võidelda oma õiguste eest. Mapuche eh, elanikkonda on diskrimineeritud tõepoolest juba seetõttu, et eh, nende majanduslik olukord on keskmiselt kehvem kui mujal riigis ning seetõttu ka me oma projekti lõime. samuti me soovime tagada seda, et mitte mingil juhul ei rikutaks äh, inimõigusi, me mõistame igasuguse inimõiguste rikkumise hukka igas olukorras. kalanduse kohta nüüd. Äh, meie eesmärgiks on vältida seda, et kalavarud äh, kokku kuivaksid. seega me tahame et äh, vesiviljelus ning äh, kalavarude olukord muutuks kriitiliseks. me teame, et osad soovivad endiselt ilma igasuguse häbi ja piiranguteta kalastamist jätkata, ei, aga meie tahame soodustada just väikekalureid, üheksakümmend protsenti äh, meie kalapüügisektorist on just väikekaluritele väikekalandus on just see sektor, mis kannatab kõige rohkem kalavarude kokkukuivamise, kuivamise tagajärjel. me tahame nende huvisid kaitsta ning tegemist on igati õigustatud huvidega siin. minu meelest on igati eh, normaalne, et me oma väikekalureid eh, kaitseme ja aitame meil on olemas ka vastav äh, seadusprojekt, mida arutatakse parlamendi ees ja kui äh, ja tõenäoliselt peatselt see ka heaks kiidetakse, kui see nii läheb, siis äh, seeläbi rahvas avaldab oma soovi kaitsta demokraatlikke väärtusi. tegemist on kui tegemist on seadustega, vabandust, mingil juhul me ei taha vastu võtta selliseid seadusi, mis piiraksid vaba sõna äh, õigust, sõnavabadust. vastupidiselt see seadus, mida te mainisite, see tagab äh, sõnavabaduse. sõnavabadus on õigus ja kui inimesed avalikkuse ees räägivad, siis tuleb muidugi kaitsta teiste õigusi. ei tohi juhtuda niimoodi, et sõnavabadus äh, muutuks ettekäändeks, mille abil on võimalik äh, teiste inimeste huvisid kahjustada nii et sõnavabadus ning äh, peab kokku minema kõikide teiste kodanike, kõikide teiste vabaduste ja õigustega. me ei ole kunagi keelustanud äh, üliõpilaste meeleavaldusi, ei, seda seetõttu, et äh, põhiseadus on ette nähtud sõnavabadus, aga samuti tuleb arvestada teiste õigustega, proua Muunis. Te rääkisite keskklassi tõusust, jah, tõepoolest vaesuse vähenemine neljakümnelt neljateistkümnele protsendile meie koduriigis, mis on Äh, mitmete valitsuste äh, töö tulemuseks äh, alates tuhande üheksasaja kaheksakümnendatest aastatest. kõik need valitsused, mis küll kõik ei kuulunud ka minu erakonda, aga on kaasa aidanud keskklassi arengule tuletan meelde, et tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel aastatel oli vaesuse protsent nelikümmend protsenti, nüüd on neliteist, nii et te näete, tegemist on tõsise arenguga, mis äh, loob tugevamad, stabiilsemad alused meie ühiskonnale. ma usun, et kõik äh, ka väliskodanikud peavad äh, saama hääletada, see on ka meie valitsuse programmis, meil on ka seaduseprojekt selle kohta, see läheb kongressi, et peatselt, nii et Äh, loodetavasti seeläbi on võimalik ka väljaspool Tšiilit elavate Tšiili kodanike edasi hääletada ja ning seeläbi säilitada sidet oma koduriigiga. Lunasuri kohta küsiti. tegemist on uue institutsiooniga, loodi see vähem kui neli aastat tagasi. ja ma usun, et tegemist on äh, äh, hea vahendiga võitlemaks demokraatliku kriisi vastu, mis näiteks leidis aset Ekvaatoril, Paraguay's ja Boliivias. Lunasur kaitseb demokraatiat ja ma usun, et me oleme suutnud ka edu saavutada. ja lõpetuseks mulle esitati veel kaks küsimust, esmalt üks Boliivia kohta. Boliivia on meie naaber, meil on ka majanduskoostöö kokkulepe aga me tõlgendame erinevalt seda, millised on äh, õigused. tuhande üheksasaja neljandast aastast on meil kokkulepe, see kokkulepe sõlmiti ja ratifitseeriti mõlema riigi äh, kongresside poolt. tegemist on vanade kokkulepetega ning äh, Neis on siis ette nähtud see, kuidas suhted äh, on reguleeritud meie vahel. tegemist on rahvusvahelise õiguse kokkuleppega, nagu ka teil on selliseid kokkuleppeid. me oleme sellest kokkuleppest kinni pidanud. jah, militaarvalitsuse ajal oli meil demokraatia äh, demokraatia kriis, kas inimõigusi rikuti? jah, rikuti. aga kõik see leidis aset üle neljakümne aasta tagasi. praegu Tšiilis me ei taha, et minevik äh, meie vahel lõhesid tekitaks, me tahaksime ühiselt edasi liikuda, suur aitäh! Muchas gracias, señor presidente. Eh, quisiera decirle. Suur tänu, härra president. me jätkame väliskomisjoni koosolekuga kohe. härra president soovisin teile lihtsalt veel lühidalt öelda, et demokraatia klausel on äh, lepingutes kolmandate riikidega sees ja see leping Tšiiliga kirjutati alla Monedo de Palacis, mis on Tšiili presidendi residents. me näeme, et nii Tšiilil kui ka Euroopa Liidul on äh, huvi kasutada seda arenguklauslit ning Euroopa Parlament on olnud äh, Euroopa Ladina-Ameerika suhete mootoriks, härra Correas de Campos on äh, teinud kõik ja tema juhtimisel ka Euroopa Parlament teeb kõik selleks, et seda lepingut täidetakse, et kasutatakse ära kogu selle lepingu kogu potentsiaal Te rääkisite ka siin Malignon liinist. Äh, meil ei ole enam Euroopas piire, meil ei ole lõhustunud Euroopat ja nüüd me teeme kõik selleks, et tugevdada ka suhteid Ladina-Ameerikaga. sellepärast, et me teame, et Ladina-Ameerika ei ole ääreala, vaid on äh, ka suhete keskmes, sealhulgas USA-ga majandustelg on Euroopast liikunud Vaikse ookeani poole ja meil Santiago de Chiles toimub eeltippkohtumine, me soovime teiega veel kord kohtuda, suur tänu nende siirate sõnade eest, soovime nii teile kui teie riigile palju edu, palju edu ka Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika ning Kariibi mere riikide tippkohtumise korraldamisel!

Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. Tšiilist läheme nüüd edasi Albaaniasse ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on päevakorrapunkt number neli, Albaaniat käsitlev kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eduaruanne. tegemist on äh, Albaaniat käsitleva raporti eelnõu äh, teise lugemisega tahaksin kolleegidele meenutada, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eduaruandes on komisjon välja toonud äh, Albaania tehtud edusammud ja on lubanud Albaaniale, et kandidaatriigi staatuse andmine sõltub Albaania reformivõimest. tahaksin teile meenutada, et tehti sada kolmkümmend üks muudatusettepanekut ja raportöör härra Huntis on välja töötanud äh, kompromissettepanekud. ma annaksin sõna raportöörile härra Huntisele, kes toob välja oma seisukoha nende muudatusettepanekute osas. palun, härra Huntis. Suur tänu suur tänu ka sekretäriaadile, et mul, meil oli võimalik päevakorda muuta nii, et me saame praegu rääkida Albaaniast. nüüd aga siis äh, meie raporti eelnõu. Albaania eduaruanne on täiesti selge, et ollakse ühel nõul teatud osades. Euroopa Parlament toetab ettepanekut anda Albaaniale kandidaatriigi staatus, aga teatud valdkondades, üksikutes valdkondades äh, on erimeelsusi. tahaksin kolleege tänada muudatusettepanekute tegemise eest, neid oli sada kolmkümmend üks, need olid väga kasulikud. ma ei hakka väga palju aega kasutama ja raiskama sissejuhatavate sõnade tegemiseks. variraportöörid kohtusid, kuid on teatud öö, konkreetsed probleemid äh, ei olnud meil võimalik variraportööride kohtumist läbi viia nii, nagu me alguses plaanisime. muudatusettepanekute põhjal töötasin välja kompromissettepanekud, mis täna ka teile laiali jagati. Need peaksid olema teie laudadel. nagu öeldud, tegemist on kompromissettepanekutega olen saanud soovitusi proua Pakilt, äh, Rahvaparteilt ja tahaksin teda tänada eriti muudatusettepanekute eest. ja väga huvitav on nüüd vaadata, kui kaugele me kompromissettepanekutega oleme jõudnud ja lähtun sellest dialoogist, mida pidasin proua Pakiga. ma ei hakkagi siin ütlema, et teisi muudatusettepanekuid ei olnud, neid on ka, aga põhiliselt olen rääkinud proua Paki muudatusettepanekutest kell kuus täna pärastlõunal on tähtaeg muudatusettepanekute tegemiseks, nii et järgmisel nädalal Strasbourgis on meil väga palju tööd. selleks, et me saaksime siis väliskomisjonist selle raportiga minna ka täiskogule. ma alustaksin kompromissettepanekuga üks, selle kohta mul kommentaare ei ole siin võetakse kokku muudatusettepanekud, mis kõik läksid ühes suunas. kui kolleegid ei leia nüüd täpselt oma sõnastust, siis see ei tähenda seda, et nende muudatusettepanek oleks tagasi lükatud. nii et selle kohta pole midagi rohkem lisada ja ma arvan, et me võime jätkata sellises vormis, äh, nagu see siin on, juhul kui keegi täna pärastlõunal veel uusi muudatusettepanekuid ei tee. sama kehtib ka kompromissettepaneku kaks kohta, mis äh, katab äh, need muudatusettepanekud, mis on sulgudes välja toodud. kompromissettepaneku kaks lõpus, täiesti viimane osa kaks A muudatused, kompromissettepanek kaks ja siis osa kaks A täiesti lehekülje lõpus, kus mainitakse OSCE-d. siin on tegemist lingvistilise muudatusega, sellepärast et komisjoni ettepanekus ei ole mitte midagi spetsiifilist Albaania kohta välja toodud, vaid äh, räägitakse lihtsalt äh, üldistest põhimõtetest, äh, mis peaksid siis kehtima Albaania puhul ka, nii et tegemist on lingvistilise küsimusega siis kompromissettepanek kolm. härra esimees. paari sõnaga kommenteeriksin seda äh, piiratud edusammu, see sõna limited, piiratud inglise keeles, ma leian, et see sõna limited tuleks välja võtta, et me lihtsalt ütleme, et me näeme edusamme, tegemist on jällegi lingvistilise muudatusega ja ma arvan, et me peaksime pigem tooma välja positiivse poole selle, et edusamme on tehtud. sama kehtib ka seitsme A kohta siin võtsime proua Kornelisseni muudatusettepaneku üle. jällegi, komisjoni ettepanekus ei olnud mitte midagi eraldi välja toodud selle kohta, mis puudutas laialt levinud korruptsiooni ja mis äh, tõkestab praegusel hetkel äh, inim- ja narkootikumidega kauplemise seaduse vastuvõtmist. nii et äh, ja seitsme teine pool võib jääda nii, nagu ta on. kompromissettepaneku neli kohta pole mul midagi lisada, nüüd lähen leheküljele kolm ja kompromissettepanek viis. olles kuulanud äh, proua Paki ja vaadanud tema muudatusettepanekuid, ei ole me siin ühel nõul. kuid ma tahaksin lihtsalt välja tuua selle küsimuse tähtsuse ja ma arvan, et äh, see lõik võiks jääda raportisse sisse ALDE muudatusettepanekud on kaetud, Rahvapartei muudatusettepanekud keskenduvad äh, kohust-, äh, õigustele, vabandust, ma olen nende mm, äh, ettepanekute vastu, mida proua Pakk on teinud Rahvapartei nimel, nimelt et teatud osad kustutataks. siis äh, vähemused. minu soovitus on, et me ei viitaks siin äh, romadele. see on midagi, mis kehtib kõikidele vähemustele, nii et ma arvan, et ei ole mõtet siin äh, midagi eraldi välja tuua, see oleks liiane ja ma jätaksin neliteist A hästi üldiselt ja ütleksin lihtsalt äh, vähemused, rahvusvähemused. siis kompromissettepanek kuus. Teil on sõnastus edastatud ja ma olen teinud ettepaneku puud-, mis puudutab ähm, seksuaalvähemusi me võiksime siin rääkida inimestest. ma ei usu, et me peaksime seksuaalvähemuste diskrimineerimise välja tooma, vaid me peaksime rääkima siin inimestest. siis oli ettepanek äh, kustutada sõna haridus ja põhjus oli et Albaanias on nii poisse kui tüdrukuid. Äh, koolides, kuid on rohkem naisõpetajaid. mulle tundub, et tegemist on soolise võrdõiguslikkuse küsimusega ja ülejäänud muudatusettepanekud on ka pigem äh, lingvistilised, mis ma olen selle lõigu kohta teinud. ja nüüd viisteist B. Äh, räägin siin sellest äh, tasuta abitelefonist äh, ja edusammudest kuritegevuse vastases võitluses. ma arvan, et tähtis on tähelepanu pöörata sellele küsimusele ja mul ei ole rohkem selle kohta midagi lisada. ma ei taha väga palju aega raisata, aga siiski veel paari sõnaga kompromissettepanekust seitse siin on proua Paki kommentaar ja Rahvapartei kommentaar, kus öeldakse, et me peaksime minema esialgse versiooni juurde. minu arvates on tegemist hea kompromissettepanekuga, mis on välja töötatud sellepärast, et siin on välja toodud tähtsad küsimused laste osas ja ka UNICEF-iga koostöö ja ka riiklik ombudsman kompromissettepanekule kaheksa pole mul midagi lisada. kompromissettepanek üheksa, olime me nõus eh, sellega, mis toodi viimases lauses välja, et on eh, riiklik jäätmekäitluskava. mulle tundub, et seal oli mingi muudatusettepanek, aga ma ei toetanud seda. ma leian, et see viide riiklikule jäätmekäitluskavale peaks jääma sisse ja lõpetuseks äh, viimane kompromissettepanek, äh, kompromissettepanek kümme. jällegi siin on tehtud ähm, äh, kommentaare ähm, töötuse kohta ja et me lisame, et probleemid, millega seisavad vastamisi ka teised sektorid, ma arvan, et ähm, erivajadustega inimeste puhul, vähemuste puhul on väga tähtis ähm, sisse jätta see kompromissettepanek, sest see on kõikehõlmav. Need on siis kompromissettepanekud äh, variraportööridele, kolleegidele tahan öelda, et, äh, et vaadake täpselt üle, suur osa kompromissettepanekuid katab teie muudatusettepanekud ja ootan nüüd põnevusega seda, mida kolleegidel on selle kohta öelda. suur tänu, härra Huntis, ja nüüd annan sõna variraportööridele fraktsioonide nimel. rahvapartei variraportöör on proua Pakk. ta palus, et ma tema muudatusettepanekud ja kommentaarid ette kannaksin Äh, kolleegid, te saate kindlasti aru, kui raske on Doris Pakki asendada, nii et ma lihtsalt loen ette tema kommentaarid, isegi kui kui, isegi kui raportöör juba mainis siin teatud küsimusi, ma loen siiski ette kõik, mis proua raport, proua variraportöör on kirjutanud. me toetame kompromissettepanekuid üks, kaks, kolm ja kaheksa, nii nagu nad on ette pandud kompromissettepanek viis, me oleme esimese lõike vastu sellepärast, et vähemuskeelte kasutamine Albaanias on praegusel hetkel juba põhiseaduses ette nähtud, samamoodi nagu ka seadusandluses. kuid me oleme kompromissettepaneku viis teise osaga ehk punktiga neliteist A, mis puudutab ka vähemusi. kompromissettepanek kuus, siis me siin eelistaksime esialgset sõnastust äh, proua Pakk seetõttu toetab ainult esimest osa lõikest viis, kus on öeldud, et on vaja teha edusamme põhiõiguste seksuaalvähemuste, naiste ja sotsiaalselt haavatavate inimeste ja puuetega inimeste osas, ülejäänud lõigu osas on ta vastu me toetame lõiket viisteist ilma sõnata haridus, mida mainis ka härra raportöör, sellepärast et äh, naiste arv koolis on äh, suurem äh, kui meeste oma ja ka on rohkem naisõpetajaid kui meesõpetajaid. ja Rahvapartei toeta lõiget viisteist B. kompromissettepanek seitse oleme terviklikult selle kompromissi ettepaneku vastu, sellepärast et me leiame, et originaalversioon ehk lõige kaheksateist resolutsiooni ettepanekus on parem. oleme nõus kompromissi ettepanekuga üheksa, kuid me oleme vastu viimasele lausele, kus kutsutakse ametivõime üles täielikult kavandama riikliku jäätmekäitluskava ja välja töötama väljapaistvat äh, jäätmekäitlus jälgimissüsteemi ja kompromissettepanek kümme, me oleme kompromissettepaneku poolt kuni sõnani, teni, kus räägitakse äh, halvemas finantsseisus äh, inimestest. me oleme selle poolt, et kasu, kaasatakse haavatavad inimesed ja nendele äh, sotsiaalelamute tagamine, aga see tuleks äh, jätta teistesse osadesse, sellepärast et vastav lõige keskendub kõrgele tööpuudusele. kuigi äh, kõiki muudatusettepanekuid veel arutatakse läbi ja ma kuulasin tähelepanelikult raportööri ja tundub, et ei olda äh, väga nõus proua Paki muudatusettepanekutega, nii et ma arvan, et on vaja veel läbirääkimisi pidada selleks, et saavutada laiapõhjaline kokkule-, laiapõhjaline toetus kompromissettepanekutele. nüüd sotsiaaldemokraadid ja sõna saab härra Saala. Thank you. On behalf of the suur tänu! sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel õnnitlen raportööri suurepäraselt tehtud töö puhul Äh, raporti eelnõu ja muudatusettepanekute väljatöötamisel. meie fraktsioon toetab kompromissettepanekuid raportööris on selge poliitiline sõnastus, eriti tuleb see välja kompromissettepanekutes üks, kaks ja kolm. siin peegeldatakse parlamendi tugevat toetust äh, anda Albaaniale kandidaatriigi staatus, äh, eeldades, et äh, lühiajalised kriteeriumid on täidetud ja poliitiline koostöö parlamendis säilib. teiseks raport toob selgelt välja, et tulevaste parlamentide parlamendivalimiste läbiviimine on väga tähtis äh, Albaania lõimimist ja see on tegelikult ka tähtsaks äh, katseks Albaania demokraatiale. Albaanial on väga rasked väljakutsed, äh, see viimaks sisse Euroopa Liidu standardeid ja õigusriigi põhimõtteid, eriti kohtusüsteemi uuendamise puhul, korruptsioonivastases võitluses ameti võimude korrastamises, keskkonnakaitses. aga ollakse avatud, on näha poliitilist võimalust ja tuult Albaania jaoks selleks, et tehtaks tähtis hüpe edasi Euroopa lõimimise teel tulevastel kuudel. kompromissettepanekud toovad veel kord need ähm, võimalused välja, aga räägib ka kriteeriumitest, mis tuleb täita tulemuseks on meil tugev raport ja meie fraktsioon toetab järgmisel nädalal väliskomisjonis seda raportit hääletusel. suur tänu, härra Saala! ja nüüd roheliste nimel proua Kornelissen. suur tänu, härra esimees! mina sooviksin tänada härra Huntist äh, väga põhjaliku töö eest, ma arvan, et meie oleme vägagi õnnelikud kompromissettepanekute üle ja paljud fraktsioonid äh, toetavad äh, neid kompromissettepanekuid. mul on väga hea meel meile esitatud teksti üle, eriti tähtis on kompromissettepanek kaks, mis on poliitilise kliima ja partei ülese koostöö jaoks väga tähtis Albaanias, see on suureks väljakutseks Albaania jaoks ja ka kompromissettepanek üks on tähtis, sealt tuleb väga selgelt välja, et me toetame kandidaatriigi staatuse andmist Albaaniale, kuid on teatud kriteeriumid, mis tuleb enne seda täita ja me ei saa siin järeleandmisi teha. mul on ka väga hea meel kompromissettepaneku kuus üle kus äh, räägitakse inimõigustest. veel üks küsimus. tegelikult on see Rahvaparteile suunatud. härra Kukan äh, proua Paki nimel ütles, et ei ole nõus äh, toetama riikliku jäätmekäitluskava rakendamist. ma ei saa aru, miks sest äh, tegemist on Albaanias väga suure probleemiga. on väga palju jäätmeid, ka mürgiseid jäätmeid, mida on riiki sisse toodud, tegemist on äh, suure mm, keskkonnaprobleemiga, nii et mul oleks hea meel, kui te saaksite vastata Rahvapartei nimel sellele küsimusele. suur tänu. tundub, et äh, ALDE fraktsioonist ei ole kedagi kohal või ka ECR fraktsioonist. nii et ma annan sõna ülejäänud sõnavõtte soovijatele, kes soovivad siis selles küsimuses rääkida. ja kui lubate, siis kõigepealt annaksin sõna iseendale. ma arvan, et meil olid ähm, edukad arutelud Albaania üle eelmisel korral ja ma loodan, et need ähm, head arutelud, ähm, viljakad arutelud muudatusettepanekute üle jätkuvad ja et meil on võimalik ähm, kujundada raportit edaspidigi konstruktiivses vaimus. mõned kommentaarid kompromissettepanekute kohta ka mina olen nõus kompromissettepanekutega üks, kaks, kolm, neli. kompromissettepanekus kolm te, härra raportöör, mainisite seda, aga ma siiski arvan, et tasuks äh, natukene rohkem rääkida sellest, milliseid edusamme on tehtud et me tõesti peaksime objektiivselt vaatama, milliseid edusamme on tehtud Albaanias. ma ei tee siin ettepanekut mingi lõpliku lahenduse kohta, et kas tegemist on öö, piiratud edusammudega või lihtsate edusammudega. mis puudutab kompromissettepanekut üks, siis olen sellega nõus, kuid ma arvan, et et kõige tähtsam on siin öö, lahendamata küsimuste täitmine, see täitmine on võtmesõna siin ja ka vastuvõtmine ja rakendamine, need on need sõnad, mida me peaksime kasutama selles resolutsioonis kõikides erinevates lõigetes. kompromissettepanek kaks, olen nõus sellega, et nii valitsus kui ka opositsioon peavad äh, tegema koostööd, tuleb poliitilist kliimat parandada, seda on siin korratud äh, ühes lõikus kaks korda, tegemist on kordusega, olen sellega nõus, kuid tahan siiski öelda, et mina isiklikult äh, tahaksin näha rohkem käegakatsutavaid tõendeid selleks, et saada üle oma skeptilisest Äh, vaimust selles mõttes, et kas see on tõesti see olukord, mis Albaanias praegu valitseb? teine osa sellest kompromissettepanekust, äh, mis äh, räägib valimistest, on vastuvõetav, aga otse loomulikult on Albaania jaoks väga tähtis see, kuidas need valimised järgmisel aastal läbi viiakse, ähm, kuidas hääli lugetakse ja millised on ähm, järeldused, mida tehakse nendest valimistest. siis üks muudatusettepanek, äh, mille tegin ise, muudatusettepanek seitsekümmend neli, mis räägib kahekümne kolmanda jaanuari sündmuste uurimist uurimisest. ma arvan, et Albaania jaoks on väga tähtis ja ka Albaania kodanike jaoks on väga tähtis, et kahekümne kolmanda jaanuari sündmusi uuritakse sõltumatult ja korralikult ähm, ja et tegemist oleks usaldusväärse kohtuprotsessiga. ilma selleta äh, ma ei usu, et see areng oleks Albaania jaoks äh, kasulik. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, mille ma tegin selleks, et rääkida Äh, kunagistest poliitilistest vangidest, kes äh, streikisid ja kes panid ennast põlema. ma tean, et asjad on äh, arenenud selles osas, kuid ma tahaksin, et see muudatusettepanek jääks sisse ja kui vaja, teen suulise muudatusettepaneku selleks, et praegust olukorda objektiivsemalt välja tuua. Need oleksid minu märkused ja nüüd järgmisena, kes soovib sõna saada, härra Vigenin, palun. suur tänu, härra esimees mina õnnitlen raportööri raporti koostamise puhul ja ka kompromissettepanekute väljatöötamise puhul. jah, otse loomulikult äh, meil on veel teatud asju vaja selgitada ja mm, väga tähtis on ka meie variraportööri kaasamine kuid mina tahaksin öelda, et minu muudatusettepanekud, eriti need, mis puudutasid poliitilist kliimat, on kompromissidesse kaasatud ja mul on selle üle väga hea meel. kuid ma tahaksin siiski, kuna praegu on hea võimalus seda küsimust arutada, et poliitilise kliima puhul on meil siiski palju probleeme ja parlamendi jaoks peaks muret valmitama ka need kolm õigusloomelist akti, mis on vaja vastu võtta selleks, et Albaanial oleks üldse lootust saada kandidaatriigi staatuse. mulle aga tundub, et need kolm õigusloomelist akti ei saa vajalikku toetust parlamendis, kuna meil ei ole võimalik kokkuleppele, kuna äh, Äh, meil ei ole võimalik kokkuleppele jõuda valitseva partei ja opositsiooniparteide küsimuses. ja sellepärast ma arvan, et äh, äh, kutsuda üles valitsust ja opositsiooni olukorda kiiresti lahendama on väga hea meil on võimalik see küsimus lahendada, tegemist ei ole nii suure probleemiga ja praegu ei ole võib-olla õige siin opositsiooni süüdistada, sest asi on ja pall on pigem äh, valitsuse värava poolel ja meetmed tuleb vastu võtta valitsusel. kui neid seadusi vastu ei võeta, siis ei ole võimalik ka Albaanial kandidaatriigi staatust saada ja on võimalik, et Albaania ei saa kandidaatriigi staatust isegi siis, kui kolmandat seadust vastu võetakse, aga siis oleks vähemalt lootus. on äh, siin teatud riikide puhul öeldud, et enne valimisi ei anta nagunii kandidaatriigi staatust, kuid meie siin parlamendis soovime siiski näha edusamme ja kui riigile antakse kandidaatriigi staatus, siis on tal ka rohkem motivatsioone järgmisi valimisi ka vabalt korraldada, et motivatsioon on suurem kui praegusel hetkel ja seetõttu nii valitsus kui ka opositsioon peaksid juba praegu näitama oma pühendumust Euroopale ja tegema vajalikud äh, muudatused. kui me ei näe neid edusamme, siis on meil väga raske uskuda, et riik tõesti on valmis ka edasi liikuma nendes küsimustes. suur tänu, härra Vigenin väga õigete märkuste eest, rohkem keegi sõna pole soovinud. enne kui ma annan sõna tagasi raportöörile, tahaksin anda sõna härra Maragosele, kes esindab siin laienemise peadirektoraati. palun. suur tänu, härra esimees, tere hommikust kõigile. suur tänu kõigile, kes võtsid sõna ja kes äh, aitasid seda resolutsiooni välja töötada. suur tänu toetuse eest, mida te avaldasite komisjoni ettepanekule. me usume, et Albaania on tõesti teinud sellel aastal päris suuri edusamme, eriti just poliitiliste kokkulepete raames, mis võeti vastu eelmise aasta novembris. muutuste kursile on jäädud terve aasta jooksul ja mitmetes valdkondades on tehtud edusamme. nii et meil on vaja nüüd anda selge sõnum oma Albaania sõpradele, öelda, et me toetame neid ja julgustame, peame neid ka julgustama edasi viima reforme, seda ka mitmed kõnelejad siin ütlesid. reformide rakendamise küsimus on Albaania jaoks väga tähtis selleks, et astuda järgmine samm Euroopaga äh, lõimumise teel ja mul on väga hea meel, et me, me räägime kõik ühel keelel ja kui see niimoodi jääb, on tõesti võimalik oodata, et reformid tõesti ka Albaanias jätkuvad, kuid jah, tõesti, nagu mainiti, härra Vigenin ütles seda, et on väga tähtis poliitilise protsessi jaoks see, et ähm, see protsess äh, oleks kooskõlas meie sammudega selleks, et liikuda edasi järgmise sammudega. härra esimees, ma tahaksin teha lühikese kommentaari paari küsimuse osas, mida siin välja toodi, tahaksin teie jaoks toonitada, et see jäätmekäitluse küsimus, mida proua Cornelis siin ka tõstatas, on väga tähtis, eks me näe, kuidas teie selle sõnastate pärast seda, kui olete olukorda analüüsinud, kuid me leiame, et on väga tähtis toonitada jäätmekäitluse küsimust mitte ainult impordile mõeldes, vaid ka selle peale mõeldes, et meil on vaja tõesti tagada korralik jäätmekäitlussüsteem Albaanias, see on äh, väga tähtis küsimus, kahepoolse abiprogrammi raames oleme me ka sellega juba väga palju äh, küsi-, väga palju tegelenud ja ka liitumiseelse abiprogrammi järgmises äh, etapis kavatseme me sellega tegutseda. me teame, et väga palju on Albaanias veel teha, kuid sellel aastal on juba tähtsaid samme tehtud, üks nendest äh, sammudest oli Ähm, puutumatuse reformimine, äh, seda kohtusüsteemi puhul selleks, et äh, võidelda korruptsiooni vastu, on tehtud äh, ka muid muudatusi, muudatusi, mis puudutavad advokaatide seadusandlust on tehtud väga palju äh, samme, mida on tehtud äh, äh kõrgemas juriidilises nõukogus, äh, mis peab ka kõik erinevad reformid äh, heaks kiitma. nagu öeldud, palju on veel teha, aga sellel aastal on tehtud mõõdukaid samme Eh, pigem mõõdukaid kui piiratuid, nii me oleme seda oma resolutsioonis öelnud, see oli meie analüüs ja teie otse loomulikult eh, otsustate ise, kuidas teie analüüsite ja hindate neid edusamme, mis on tehtud. suur tänu, härra Maragos ja lõpetuseks annan sõna tagasi raportöörile härra Huntisele, selleks et ta saaks teha kokkuvõtte. suur tänu, härra esimees tahaksin lihtsalt tänada kõiki, kes võtsid sõna selle arutelu jooksul. suur tänu kommentaaride eest, mida tehti üksikute muudatusettepanekute kohta, enne kui ma neid kommenteerin, tahaksin teha ühe üldise märkuse järgmise nimelt. meie raport peab olema pedagoogiline. siin on palju erinevaid ülesandeid ja me peame olema avatud äh, dialoogile. tegemist on kahesuunalise teega. ei ole mõtet äh, arvata, et äh, Albaanias on olukord stabiilne tuleb jätkata jõupingutusi stabiilsuse saavutamiseks, on teatud tingimusi, mis tuleb täita, on reforme, mis tuleb ikka veel ette võtta ja erinevad äh, parteid on pigem selle töö alguses kui töö lõpus. nüüd siis muudatusettepanekud ja kompromissettepanekud eraldi. selle kohtumise lõpus saadan kõikidele variraportööridele äh, muudatused ja lingvistilised muudatused, mida siin ähm, arutelus välja toodi selleks, et kõikidel variraportööridel oleks viimane versioon. nii et äh, kell kuus täna õhtul kavatsen seda teha ja siis ma koostan ka lõpliku hääletusnimekirja. on ka teisi muudatusettepanekuid, mida mainis härra äh, Kuukan ja mida ei ole kompromissettepanekutega kaetud kuid mida ma toetan? ma mainiksin kahte, mida te, härra Kukan, ütlesite, seitsekümmend neli. ma toetan, et tõesti ähm, kahekümne kolmanda jaanuari Kinari juhtumeid tuleb uurida. ja siis muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm, mis puudutab äh, kunagiste poliitiliste vangide olukorda, jah, ma leian, et ka see muudatusettepanek peaks olema hääletusnimekirjas ja seda ei ole kaetud kompromissettepanekuga, mis me välja töötasime. kompromissettepanekud. härra Kukan, kompromissettepanek üks. seda tuleks tõesti parandada nende sõnadega, mida te välja tõite, nii et kui te saaksite mulle täpse sõnastuse saata, ma olen nõus selle mõttega, olen nõus selle põhimõttega ja mul oleks väga hea meel, kui te teeksite oma ettepanekud sõnastuse osas kompromissettepaneku jaoks üks. ma loodan, et meil on võimalik saada võimalikult suurt toetust sellele raportile ja ma ei hakka siin seda, nõudma seda äh, hariduse mainimist kompromissettepanekus kuus, kui kolleegid soovivad, et see välja jäetakse. ma ei hakka siin jalga ette panema. ja seda küsimust on nagunii ka juba mujal käsitletud. muudatusettepanek kolm ja küsimus, et millist ähm, edusamme, milliseid edusamme on siis tehtud ja kuidas neid iseloomustada? ma arvan, et äh, siin see ingliskeelne piiratud edusammud, limited progress äh, et kuidas sellesse suhtuda, et kas me ütleme, et me oleme näinud edusamme ja ootame rohkem ja võib-olla tuleks tõesti see sõna piiratud sinna sisse panna, aga nagu ma ka eelnevalt ütlesin, me võime asjaga vaadata lihtsalt positiivselt ja tunnustada edusamme, jättes välja sõna piiratud. härra Kukan, ma ei olnud päris kindel, mida te ütlesite, kui te tegite ettepaneku et kompromissettepaneku kaks osas, võib-olla te peaksite mind siinkohal ka jällegi aitama. tänan kõiki teisi variraportööre kommentaaride eest. ja nende lisanduste ja muudatusettepanekute eest, mida te tegite. Need olid põhilised küsimused, mis ma tahtsin välja tuua ma mainisin kompromissettepanekut üheksa ja riikliku jäätmekäitluskava ja ütlesin, et Rahvapartei ja proua Pakk on selle vastu. proua Pakk äh, andis mulle teada, et ta on välja töötamas veel mingit äh, sõnastust, nagu ma ütlesin, täna õhtul kella kuueni on võimalik muudatusettepanekuid teha. ma olen suurema osaga nendest nõus. aga nagu öeldud, äh, ma ei kavatse jalga ette panna ja seepärast olen vägagi kompromissialdis. suur tänu, härra raportöör, oleme sellega ammendanud arutelu selle küsimuses, enne kui läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, tahaksin teile teada anda, et hääletus selle resolutsiooni eelnõu üle toimub kahekümne teisel novembril Strasbourgis. suur tänu! ja nüüd äh, kutsuksin siia ette härra Orava Uh, dear colleagues, in this next agenda item I lugupeetud kolleegid, ma tahaksin uh, soojalt tervitada Elmar Brocki meie esimehe nimel, keda täna kahjuks siin ei ole. Uh, härra Oravat, uh, kes oli Euroopa Liidu delegatsiooni juht endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis ning äh, tegemist oli siis liitumisele keskendunud, äh, keskendunud küsimustega. Äh, suursaadik asus ametisse selle aasta märtsis, ta oli, on olnud diplomaadiks Eesti Välisministeeriumis ning olnud suursaadikuks Türgis ning Äh, ka Välisministeeriumi poliitika osakonna juhatajaks. lugupeetud äh, suursaadik, te teate, et me toetame äh, läbirääkimiste edasiviimist endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga me leiame, et kahepoolsed küsimused ei tohiks olla takistuseks. me samuti toetame nime lahendamist Kreekaga ja ma sooviksin kuulda ka teie arvamusi äh, kokkuleppe sõlmimise võimaluste üle. endine Jugoslaavia äh, Vabariik Makedoonia mm, puhul me tahaksime teada, kuidas on reformid arenemas õigusküsimustes, võitluses korruptsiooni vastu, meediavabaduse osas. Äh, me teame, et läbirääkimised on oluliseks äh, vahendiks edasiliikumiseks, aga enne kui jätkame aruteluga, tahaksin anda nüüd sõna, äh, sõna härra Hatsimarkakisele, kes on Rahvapartei äh, vabandust, kes on Euroopa Parlamendi delegatsiooni juht endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia puhul. aitäh, kõigepealt soovin kõike head Euroopa Liidu äh, delegatsiooni juhile härra Oravale, ta mängib kindlasti väga olulist rolli, ta teab seda ja ma loodan, et ja mul on väga hea meel, et meil on nüüd äh, lõpuks ometi äh, Euroopa Liidu saadik seal viimane kohtumine äh, Euroopa Liidu delegatsiooni, Euroopa Parlamendi delegatsiooni ja äh, ja Makedoonia parlamendi vahel ei toimunud mitte Skopjas, äh, ei toimunud Skopjas ja see lükati edasi veebruari keskpaigale, kuna minu ase kuna minu kaasesimees oli haige ja meil oli väga kahju, sellepärast eh, kuna meil oli tunne, et me saame mängida olulist rolli selles protsessis, aga eh, meie jaoks on äärmiselt oluline mõttevahetus teiega. endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on oma eh, reformide teed edukalt jätkanud, valitsus on teinud kõik selleks, et täita kõiki äh, nõudmisi, mis on seotud äh, liitumisega, vaja on veel läbi viia kor-, korruptsioonivastast võitlust, vaja on tegeleda kohtusüsteemi reformiga, äh, väga palju edusamme on ohvrite kokkuleppe elluviimisel, mõlemad pooled võiksid aga äh, siiski veelgi tõhusamalt tegutseda. me näeme aga suuri edusamme, suureks probleemiks oli aasta tagasi meediavabadus, aga selles vallas on tehtud suuri edusamme, kuna on korraldatud äh, ümarlaud, ka selles punktis saame ainult pöide püsti tõus-, tõsta. ma tahaksin e-, eriti esile tõsta kõrgetasemelist dialoogi, mis äh, sarnaselt nagu ka meediavabaduse ümarlaud äh, on ähm, algatatud äh, Arifi, proua Arifi poolt ning see dialoog aitas kaasa sellele, et hoida endiselt äh, kurssi Euroopale, aga see ei asenda lõikumisläbirääkimisi, mida takistab nii nagu esimees juba ütles, äh, nime küsimuse lahendamata probleem. nüüdseks, nüüd on tekkinud aga uus hoog selle probleemi lahendamiseks, kuna mõlemad välisministrid Ramopoulos ja Popovski on vahetanud kirju. me peaksime üritama äh, seda hoogu säilitada, on palju positiivseid märke, kahjuks on ka negatiivseid märke. me näeme, et äh, olukord Sofia ja Skopje vahel ehk äh, Äh, Bulgaaria ja Makedoonia vaheline olukord on, tundub olevat ki-, raske, aga riik, mida mina esitan, esindan äh, Saksamaa, näeb, et suuri probleeme on viisavabadusega ning on äh, kaalutlusi, et tuleb tagasi pöörduda viisa küsimuse juurde, nii et ma soovin teile kõike head ning ma pakun välja, et meie parlamendisaadikutena üritame äh, olla omalt poolt kasuks äh, Euroopa äh, teel. Mr Chairman, members of parliament, members of the committee, ladies and gentlemen, this is a great pleasure. lugupeetud parlament, lugupeetud saadikud, lugupeetud esimees, minu jaoks on suureks auks viibida täna siin teie komisjoni ees. ma tahaksin esmalt väl-, väljendada teile suurt tänulikkust kogu siin tehtava töö eest. väga oluline on äh, samuti mainida Richard Howitti tööd, kes on raportöör endise Jugoslaavia mm, Vabariigi Makedoonia küsimust. ma tahaksin keskenduda kolmele teemale peaasjalikult. esmalt reformid riigis, teiseks äh, poliitilised arengud äh, sellest peale, kui ma ametisse asusin esimesel märtsil ning lõpetuseks tuleviku väljakutsed kui me räägime reformiprotsessist, siis me peame rääkima äh, kõrgetasemelisest liitumisdialoogist, millega tehti algusest äh, märtsis, kui äh, volinik Füüle külastas Koopiat ning tegi algusdialoogi. see andis uue dünaamika Skopje ja Brüsseli vahelistele suhetele, sellepärast et te võib-olla mäletate, et aasta tagasi olid suhted vägagi tagasihoidlikud. Sellesse algatusse suhtuti riigis äh, väga positiivselt ning kogu ühiskonnas, kõik olid väga positiivsed, nii valitsus, opositsioon, kodanikuühiskond, inimesed tänavatel, kõik rääkisid kõrgetasemelisest äh, liitumisdialoogist. ja kokku lepiti väga ambitsioonikas äh, päevakorras valitsuse ning voliniku vahel, tegemist oli Euroopa Liidu päevakavaga, millega siis valitsus nõustus kõige rohkem äh, viimases eduaruandes kritiseeriti järgnevaid küsimusi, sõnavabadus, õigusriik, äh, riigihaldus, äh, valimisreform ning ma-, turumajanduse tugevdamine kokku lepiti üle saja neljakümnes eesmärgis ning muidugi mõista oli väga keerukas paberil neis kokkuleppele jõuda, aga veelgi keerukam oli hakata valitsuselt siis kõike seda ellu viima aga nii palju, kui me nägime, valitsus äh, lubas need, äh, võttis endale kohustuse need äh, eesmärgid ellu viia, peaminister ning asepeaminister Deltarifi oma lubaduse andsid, nii et volinik Füüle on viibinud nüüd dialoogi raames kolm korda selles riigis, märtsis, juunis ja septembris ning järgmine külaskäik on jaanuariks plaanitud tahaksin nüüd mainida äh, mõningaid saavutusi dialoogi raames. esmalt äh, raamotsus, äh, mille ka, mis, milleni jõuti juuli lõpus, nagu te teate, Äh, poliitilised liidrid kirjutasid äh, raamkokkuleppele alla ning seda toetas tugevalt samuti Euroopa Liit ning rahvusvaheline üldsus. kõik riigis mõistavad, kuivõrd oluline see äh, kokkulepe on. erinevased, erinevad etnilised rühmitused aga mõistavad selle tõsi, tähtsust erineval tasemel, seetõttu on äärmiselt oluline, et valitsuse koalitsioon, mis koosneb koalitsioonipartneritest, suudaks tagasi vaadata, eh, mõista, mis on saavutatud ning mõista, eh, kuidas eh, siiani on kokkulepet ellu viidud. tegemist on hea alusega edasi liikumaks ja vaatamaks tulevikku. teiseks, valimisreform uus valimisseadus võeti hiljuti vastu kahe tuhande üheteistkümnendal aasta, aastal leidsid aset parlamendivalimised ning esmakordselt ei olnud mingeid vahejuhtumeid, kõik laabus hästi. OECD Alžeeri missioon äh, vaatles valimisi ning nad tegid soovitusi, nagu ka teiste, teised riigid. osad äh, neist soovitust leidsid kajastamist ka õigusloomes nüüd on oluline, et valitsus seda seadust ka õigesti ellu rakendaks. kolmandaks saavutuseks õigusriigi valdkonnas. märtsis leidis äh, aset kahekümne nel-, teise ja kahekümne neljanda äh, peatüki osas sõelumine ning äh, kohal viibis ka vaatleja. kohtute seadus on praegu parlamendis ning arutelud algavad tõenäoliselt kas selle nädala lõpus või järgmise nädala alguses. ajakirjandus, vabandust see on üheks äh, kõige nähtavamaks äh, valdkonnaks, äh, mida käsitleti ka kõrgetasemelise liitumisdialoogi käigus esmaspäeval. Te-, võeti vastu seadus dekriminaliseerimise kohta. keerukas on ütelda, kas seadus on hea või halb, sellepärast et meil ei ole sellist akiid Euroopa Liidus, osades liikmesriikides mõistetakse äh, on siin kasutusel kriminaalmenetlused, aga ajakirjanike ühendus ütles, et et tegemist on sammuga edasi ning tegemist on väga positiivse sammuga. samuti eh, eh, kommenteerisid eh, kohalikud poliitikud seda poliiti-, positiivselt. mis puudutab huvide konflikti ning äh, teatud äh, meediaettevõtete ähm, omanikke, siis need omanikke vahetati välja ka hiljuti. Äh, väljakutseid on palju, nagu te ütlesite, aga hea on see, et huvide konflikti valdkonda puudutavat õigusloomet on tugevdatud. turumajanduse tugevdamine, valitsus Skopjes usub, et riik on valmis üle minema toimivale turumajandusele, dialoogi raames leidis aset veel eh, teinegi dialoog eh, ning eh, osalesid just need üksused, kes selle teemaga tegelevad. valitsus lubas, et väljakutsetega tegeletakse, peamiseks väljakutseks on tööturu olukord praegu riigis. viimasel dialoogivoorul septembris ning kokkuvõttedokumendis Äh, käsitleti samuti äh, heanaaberlikke suhteid, see on väga oluline teema. nüüd, kui tagasi vaadata neile viimastele kuudele, siis äh, pean ütlema, et väga palju on ära tehtud. kui komisjon selle protsessiga algust tegi, siis komisjon toonitas läbipaistvuse ning kaasavuse põhimõtet. pean ütlema, et kaasavus ning läbipaistvus on paranenud viimastel kuudel kaasatud on töörühmades opositsioon, kodanikuühiskond ning äh, nad on osalenud aruteludel, mis on puudutanud äh, seaduste muudatusi. Äh, seitsekümmend protsenti püstitatud eesmärkidest on kas elluviimisel või saavutatud, dialoog jätkub, nagu te teate, komisjon tegi soovituse alustada läbirääkimised liitumiseks ja loodetavasti eh, senine dialoog on andnud eh, ka uut impulssi. nüüd poliitiliste arengute juurde. kahe tuhande üheteistkümnendal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal leidsid aset mitu intsidenti, eriti just spordisündmustel. Eh, tihti tõlgendati neid sündmusi kui etniliste rühmituste vahelisi kokkupõrgeid. Äh, paar päeva pärast minu äh, tööle asumist Kostivaris äh, ametipostil mitte olev politseinik pidi lahendama tüli naabrite vahel parkimisküsimustes ning tulistati kahe mehe pihta tegemist ei olnud etnilise küsimusega, aga meedia sekkus ning samuti poliitilised äh, ning erakonnad tahtsid seda poliitilistel eesmärkidel ära kasutada. kaheteistkümnendal aprillil leidis sealt väga tõsine sündmus, kus äh, viis äh, meest las-, tulistati surnuks Skopjast põhja poole järve äärest. mai lõpus leidis aset politseioperatsioone ning kinni peeti mitmed kahtlusalused. siseminister väidab, et tegemist oli usuäärmuslastega kes tahtsid eba, eh, destabiliseerida olukorda riigis, see tekitas väga palju äh, mittemõistmist etniliste kogukondade seas ning viis eh, laiade suurte meeleavaldusteni tänavatele. näidati, et tegemist oli solvanguga kõikide moslemite vastu riigis ning etnilised rühmad nõudsid, nõudsid küsimuse lahendamist. Eh, see küsimus oli poliitiliselt palju keerukam kui muud intsidendid. ning enne Milkotsi eh, sündmust eh, Skopjast põhja pool järve ääres siis valitsus Äh, sõnumid rahvale olid ühesugused, aga pärast avaldused hakkasid lahknema üksteisest. Euroopa Liit samuti sekkus selles äh, etapis, me tegime mõned äh, avalikud äh, Äh, sõnavõtud äh, ning jälgisime olukorda väga lähedalt, suhtlesime poliitiliste juhtidega, äh, koordineerisime tegevust turvaküsimustes nii OECD-ga, Ameerika Ühendriikide kui NATO-ga ja meie sõnumiks oli muidugi see, et tuleb tagada kokkutulemise õigus, aga käes ei ole mitte aeg segaduse tekitamiseks, vaid tuleb olla rahulik ning vastutustundlik praegu siis on esitatud süüdistuse terrorismis kuuele isikule ning oluline on see, et menetlus kohtus äh, laabuks probleemideta, nii et poliitiline olukord ka leiaks lahenduse. me hindame seda, et OSCE lubas äh, vaadelda mm, kohtumenetlust ning samuti Euroopa Liidu delegatsioon on valmis väga tihedat koostööd nendega tegema. pärast seitsme, pärast äh, Minkotsi sündmust ning pärast NATO tippkohtumist on toetus Albaania etnilise koalitsiooni partnerile vähenenud. kaitseminister äh, etnilise Albaania koalitsiooni partneri eest äh, tekitas samuti äh, provokatsiooni, nii see viis seaduse muutmiseni Äh, mis eksisteerib kahe tuhande teisest aastast, mis puudutab äh, sõjaliste konfliktide ohvrite küsimust riigis olukord äh, on praegu vastuvõetamatu äh, Albaania koalitsioonipartneri jaoks, sellepärast et nemad tahavad, et ka äh, nemad oleksid kaasatud sellesse seadusesse, nii et kui seadus võetakse praegusel kujul vastu, siis on etnilisele Albaania koalitsioonipartnerile võimatu jääda koalitsiooni. peaminister on ütelnud avalikult, et valitsus on kriisis ja varased valimised korraldatakse Euroopa Liit jällegi edastas omapoolse sõnumi ning äh, kutsus üles kõiki partnereid käituma vastutustundlikult ning rahulikult. nüüd on jõudnud seadus parlamendi ette ning etnilise et, äh, Albaania koalitsioonipartnerid äh, esitasid üle tuhande viiesaja muudatusettepaneku. praegu on olukord selline, et koalitsioonipartnerid, tundub, on nõus, et nad ei ole ühel meelel mis puudutab rahvusvahelisi suhteid, siis on äh, mitmeid samme astutud ning kui me räägime rahvusvahelistest suhetest, siis äh, muidugi peame me silmas eelkõige heanaaberlikke suhteid. kaks liik-, meie liikmesriiki on selle riigi naabrid ning äh, me peame me ka nende muredega arvestama. viiendal novembril äh, välisminister Popovski saatis kirja oma Kreeka äh, kolleegile äh, ning vastas siis, vastas ka mõistmise memorandumi, mille Kreeka minister saatis varasemalt. kahekümne esimesel äh, oktoobril saatis äh, minister ka Bulgaaria kolleegile kirja, kus äh, pakkus välja erinevaid meetmeid parandamaks vastastikuseid suhteid. kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal oktoobril külastas Serbia president riiki mälestamaks sajanda aastapäeva möödumist Kumanovo lahingu möödumisest. Äh, president Ivanov ei viibinud seal, aga äh, Skopje võimud ei tekitanud ka probleeme ning Serbia osapool sai oma tseremoonia korraldada. Äh, see kuu Albaania lipu pühitsemine leiab aset ja peaminister lubas Tirana minna ning osaleda seal ja võib-olla on siin ka huvipakku mainida, et, et peaminister Krjevski on äh, albaania keeles rääkinud avalikkuse ees. Äh, kokkuvõtteks, muidugi on pingeid, aga praegu valitsus äh, suudab toime tulla nende pingetega ja valitsus on stabiilne. mis puudutab heanaaberlikke suhteid, valitsus Skopjas on väga tõsiselt sellesse küsimusse suhtunud ning on üritanud leida võimalusi edasi liikumaks. lõpetuseks tahaksin veel mõningad väljakutsed välja tuua. väljakutseid on mitmeid selles riigis ja muidugi mõista tuleb vaadata, kuidas nendega toime tulla riigis, eh, millel on Euroopa Liidu perspektiiv. ma mainin viite neist, aga pärast arutelusid kindlasti selgub, et neid on veel mõningaid muidki. ja võib-olla on teil ka mõtteid selle kohta, kuidas toime tulla. esmalt Smilkotsi kohtu äh, asi nagu ütlesin, see on vägagi poliitiline küsimus ning erinevad etnilised äh, rühmad mõistavad ja tõlgendavad seda menetlust erinevalt. väga oluline on, et kohtumenetlus oleks väga korrektne ning OSCE vaatlus on ka oluline. kohalikud valitsused, mis leiavad aset märtsis, poliitikud keskenduvad kohalikele küsimustele koduriigis, aga võib-olla äh, soovitakse samuti etniliste rühmade vahelisi küsimusi valimiskampaanias ära kasutada, seega tuleb teha äh, kõik selle nimel, et äh, rahvusvahelistest standarditest kinni peetaks. ja hiljutine valimisseaduse vastuvõtmine kindlasti tuleb kasuks, aga seda tuleb ka selleks täiel määral ellu viia. kolmandaks ohvrite äh, raamotsuse heakskiitmine ning äh, oluline on see, et äh, kõik etnilised rühmad mõistaksid samuti, samamoodi seda, mis viimase kümne aasta jooksul on olnud ning tegemist on hea alusega, et tulevikus ühes suunas edasi liikuda. neljandaks, reformi dünaamika peab säilima ning kõrgetasemeline liitumise dialoog on olnud selle jaoks heaks aluseks, ma olen veendunud, et valitsus äh, Äh, kindlasti jätkab sellel suunal ning Euroopa Liidu äh, agendast ka kinni peetakse siin. Äh, välis, otsesed välisinvesteeringud on väga vajalikud ja see käib käsikäes reformidega. viiendaks, Euroopa Liidu perspektiivi alalhoidmine on samuti väga oluline. see on see, mis praegu liidab kõiki kogukondi riigis on äh, rahvuslik konsensus äh, NATO ja Euroopa Liiduga liitumise küsimustes. ohvriti äh, raamotsusega koos Äh, on siin tegemist võimalusega, kuidas kõik etnilised rühmitused saavad koos rahumeelselt tuleviku poole astuda. suur aitäh, lugupeetud suursaadik, väga kõikehõlmava konkreetse detailse äh, küsimuse tutvustamise eest. Äh, tegemist oli oluliste poliitiliste teemadega ja nüüd ma annaksin sõna härra Vigenilile kes võtab sõna siis äh, meie raportööri nimel Euroopa Parlamendist, Richard Howitti nimel, sest et tema äh, tegi ettepaneku koosolek korraldada üldse, aga ta kahjuks täna siin viibida ei saa, sellepärast et ta viibib missioonil Sierra Leones. Thank you, chair uh,. Uh, Mr Orov, uh, thank you for being with us. härra Vigenin, suur tänu, härra suursaadik, suur tänu, et olete täna siia tulnud, see ei tähenda seda, et härra Haavid hoiaks eemale uh, tänasest kohtumisest, ta on nimelt Sierra Leones valimisi vaatlemas. kuid härra Haavuti nimel tahaksin teile öelda, et ta võttis oma kohustusi väga tõsiselt, ta on käinud neli korda juba sellel aastal Makedoonias, viimane kord eelmisel nädalal. ta on kohtunud peaministriga, ministritega, opositsiooni ja kodanikuühiskonna esindajatega, ka härra Orafiga, ka härra Oravaga, vabandust. meil tuleb äh, leida võimalusi kodanikuühiskonna tugevdamiseks, see on Makedoonia puhul üks tähtsamaid küsimusi. ja teine küsimus, mida härra Hovit soovis, et ma teile edasi annaksin, härra Orav, parlamendi ja tema enda nimel on nimelt, et parlamendi põhimõte viimastel aastatel on olnud ja on ikka veel see, et me toetame läbirääkimiste alustamist Makedooniaga, liitumisläbirääkimiste alustamist ja meile tundub, et äh, liitumisläbirääkimised motiveeriksid riiki reformide edasiviimisel ja lahendamata probleemide lahendamisel. härra Hovit on ka väga optimistlik äh, liitumisdialoogi osas, millega oli võimalik reformiprotsessi kiirendada ja saavutada päris häid tulemusi. kuid see kõrgetasemeline liitumis äh, dialoog on väga heaks ettevalmistuseks äh, liitumisdialoogiks, kuid seda ei tohiks vaadata kui mingit asendusainet. ja seepärast on ka väga tähtis teha kõik selleks, et alustada tõelisi läbirääkimisi nii kiiresti kui võimalik. mis puudutab suhteid Ateena ja Skopje vahel, härra Howitt loodab, et äh, lahendus on võimalik leida ja et seekord äh, komisjon teeb ettepaneku alustada läbirääkimisi enne nimeküsimuse lahendamist ja et lahendataks nimeküsimus siis paralleelselt liitumisläbirääkimistega võimalikult varases liitumisläbirääkimiste staadiumis. mõlemad pooled on äh, öelnud, et äh, võib-olla oleks võimalik alla kirjutada ka vastastikuse mõistmise memorandumile ja ka heanaaberlike suhete memorandumile ja härra Hovit äh, väga tervitab sellist lähenemist. lubage mul nüüd paar sõna öelda ka Euroopa saadikutena, Euroopa Parlamendi saadikuna selleks, et ma ei peaks kaks korda sõna võtma. suhted Bulgaaria ja Makedoonia vahel on olnud äh, rasked iga kord ei ole olnud võimalik neid suhteid äh, nendest suhetest hästi aru saada, igal juhul on oldud pigem konstruktiivsed ja mitte kõik Bulgaarias ei ole neid konstruktiivseid suhteid toetanud. viimastel aastatel on meil olnud terve rida probleeme, mis on küll läbirääkimiste käigus lahendatud, kuid ikka on veel jäänud terve rida probleeme ja tüliküsimusi, mis puudutavad nii minevikku kui ka meediakajastusi. Need meediakajastused on, toovad endaga ikka veel probleeme kaasa. etniliste bulgaarlaste õigused Makedoonias on tähtis küsimus ja suur probleem on äh, Makedoonias on äh, äh, hulk bulgaarlasi, kes räägivad, et neile avaldatakse pidevalt survet. see probleem tuleks lahendada. on ka võimalus, et äh, nende juhtumite pärast bulgaarlastega ka läbirääkimiste probleemi, läbirääkimiste küsimust ja läbirääkimiste alustamist tõkestatakse ja tõkestajariigiks ei ole mitte ainult Kreeka, vaid võib-olla hoopis Bulgaaria. härra suursaadik, võib-olla te võiksite hoolitseda selle eest, et mõlemad valitsused äh, lõppude lõpuks istuksid ühise läbirääkimiste laua taha et mõlemad pooled äh, konstruktiivse dialoogi raames lahendavad äh, probleemid. ja seda veel enne läbirääkimiste algust Makedooniaga. ma arvan, et see oleks heaks alguseks ja heaks eelduseks sellele, et Bulgaaria pool ei pane vetot detsembrikuus läbirääkimiste alustamisel, aitäh! suur tänu, härra Vigenin ja nüüd härra Preda! Uh, <clears throat> aitäh! ma tahaks tänada härra Oravat tema sõnavõtu eest ja sooviksin lisada ka, et meil on tegemist olukorraga, mis on, mis võib muutuda väga raskeks. nagu te teate, on tegemist neljanda järjestikuse aastaga, kui Euroopa Komisjon soovitab liitumisläbirääkimiste alustamist, aga endiselt äh, on õhus oht, et ka sel aastal ei toimu mitte midagi. loomulikult on tehtud edusamme või positiivseid arenguid on äh, toimunud äh, vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamise suunas äh, äh, Kreeka ja mm, endise Jugoslaavia, Jugoslaavia ja Makedoonia Vabariigi vahel, aga nagu kolleeg just ütles, äh, kolleeg Kirillov ütles, on endiselt probleeme Bulgaaria ja endise Jugoslaavia ja Makedoonia Vabariigi vahel ja seda arvesse võttes peab äh, parlamendi äh, sõnum olema väga selge. see peab äh, kõlama, et meie soovime, et sel aastal alustataks liitumisläbirääkimisi. ma olen nõus volinik Füüle seisukohaga, Makedoonia juba mõnda aega koputab Euroopa Liidu uksele ja ma arvan, et on tulnud aeg see isolatsioon lõpetada, sest see ei aita pingeid lõdvendada, vaid vastupidi, pinged eh, järjest tugevnevad, neid õhutatakse järjest rohkem ja need eh, pigem laienevad, eh, ei piirdu mitte üksnes Kreeka ja Makedooniaga. ja jättes nüüd kõrvale need üldised märkused, tahaksin ma saa-, suursaadikule esitada ühe täpsema küsimuse. Te rääkisite valimistest, mis toimuvad järgmise aasta kevadel. ma olen ajakirjandusest lugenud et äh, räägitakse valimisõigusest, on äh, kümneid tuhandeid kodanikke, kes ei saa valimistel osaleda, sest et äh, neil ei ole biomeetrilisi isikutunnistusi. ja ma arvan, et tegemist on äärmiselt delikaatse probleemiga. Need avaldused, mis avalikkuses tehtud on, ütlevad, et et selliseid dokumente ei ole veel võimalik väljastada ja et need isikud ei saa praegu olemasolevate dokumentidega valimistel osaleda. see on muidugi väga problemaatiline, sest see puudutab paljusid kodanikke ning asi ei saa olla nii, et me ignoreerime mõningate äh, kodanike võimalust äh, oma häält anda valimistel, see on väga problemaatiline. ma tahaks teada, mida suursaadik sellest küsimusest arvab? Thank you very much, Mr Preda, now the floor goes to Mr Stanimir Iltšev. suur aitäh, härra Preda ja härra Stanimir Iltšev, palun. aitäh, mõned eh, lühikesed märkused, mis minu silmis on väga olulised. esiteks, eh, pinged Bulgaaria ja Makedoonia vahel ei ole midagi uut kolleeg, kes rääkis enne mind, viitas sellele, et et vahepeal on tekkinud äh, pinged Bulgaaria ja Makedoonia vahel, aga see ei ole nii. Need pinged on olemas juba kakskümmend aastat. ja selle kahekümne aasta jooksul on Bulgaaria olnud alati tagasihoidlik ja heatahtlik ja toetav Makedoonia suhtes ja me oleme alati toetanud Makedoonia seisukohti ja Makedooniat, aga see on olnud Makedoonia jaoks proovikiviks ja Makedoonia on läbi kukkunud selles. Öeldakse, et Makedoonias suhtutakse tõsiselt headnaaberlikesse suhetesse, aga mina ei ole sellega nõus. mõne päev päeva eest äh, tehti, tegid Kreeka, Bulgaaria ja Rumeenia välisministrid ühisavalduse ja selles avalduses on juttu sellest, et kõik Makedoonia naabrid on mures Makedoonia äh, uue poliitika pärast ning ma kardan, et seda poliitikat jätkatakse. millega tegemist on? kolleeg just rääkis seda, sellest, et äh, bulgaarlasi Makedoonias äh, rõhutakse, kõik teised on, omavad aga võrdseid õigusi Bosniast pärit inimesed, albaanlased, roomad, neil on kõigil võrdsed õigused, aga bulgaarlasi rõhutakse ja põhjuseks on see, et makedoonlastel on tegelikult identiteediprobleemid. ametivõimud eelnevatel aastakümnetel on läbi viinud debulgariseerimise poliitikat ja nüüd äh, näeme me, et nüüd näeme me vastupidist protsessi, repulgariseerimise protsessi. ma ei taha siin nüüd tegelikult äh, negatiivset muljet jätta, vastupidi, ma, ma räägin sellest seetõttu, et ma soovin, et äh, Makedoonias äh, võimutüüri juures olijad äh, teeksid kõik, mis võimalik selleks, et äh, et äh, viiakse sisse äh, muudatusi ka äh, Makedoonia põhiseadusesse, sellepärast et vähemuste õigused on äärmiselt olulised ja ja Makedoonia riiki tuleks defineerida kui Makedoonia kodanike riiki ja kui seda ei soovita, siis tegelikult tuleks kõigi etnilisi rühmitusi, kes elavad Makedoonia territooriumis, territooriumil äh, nimetada ka põhiseaduses, sest muidu on põhiseadus tegelikult diskrimineeriv. ma ei soovi lähtuda sellest, et äh, Bulgaaria esitaks veto. Kreeka, Bulgaaria ja Rumeenia on äh, tõsises, tõsiselt mures, et Makedoonia poliitiline eliit ajab äh, viimasel ajal väga ebamõistlikku poliitikat. mis on meie jaoks parem? läbirääkimist, äh, äh, liitumisprotsessi alustada või esmalt ületada need probleemid, millest me täna räägime ja alles siis alustada liitumisprotsessi muidu öö, avaldavad need probleemid liitumisprotsessile halba mõju ja põhjuseks on tegelikult Makedoonia valitsuse käitumine, aitäh. No for... aitäh, härra Iltšev, rohkem sõnavõtusoove ei ole, niisiis annaksin sõna suursaadik Oravale vastamaks saadikute küsimustele. suur aitäh, härra esimees tehti kolm kommentaari, eh, mida võiks käsitleda küsimustena, nii et esmalt vastaksin neile. esmalt kodanikuühiskonna olukord riigis. jah, palju on ära teha vaja veel, et edasi liikuda, samas kõrgetasemeline liitumisdialoog võimaldas kodanikuühiskonda viia valitsusele lähemale. Eh, talle anti võimalus osaleda rohkem aruteludes ja ma usun, et see on selge samm edasi. Eh, samas jällegi delegatsioon Skopjas ja Euroopa Komisjon jälgivad väga tähelepanelikult eh, seda, et kodaniku ühiskonnal oleks rohkem võimalusi ja õigusi. teiseks, valimisseadus. ja probleemid biomeetriliste passidega. siiani on probleemiks olnud riigis eh, valijate nimekirjaga see, et tundub, et valijate nimekirjas on rohkem nimesid kui hääletajaid äh, või valijaid tegelikult on. OSCE on äh, tähelepanu sellele juhtinud, samuti Euroopa Liidu delegatsioon ning äh, nimekirjade läbivaatamine meil agendas, päevakorras on. igastahes me jälgime olukorda väga tähelepanelikult delegatsioonis. heanäopäevalikud suhted ja suhted Bulgaariaga. jah, teil on õigus, et väga palju aega on kaduma läinud praegu on probleeme päris palju ning nendega tuleb tegeleda. see on ka põhjuseks, miks äh, kõrgetasemelise läbirääkimisdialoogi järeldustes valitsus ja komisjon leppisid kokku just käsitleda ka äh, heanaaberlikke suhteid üks äh, samm on juba astutud, äh, minister Popovski saatis kirja Bulgaaria ministrile, tegi ettepanekuid mitmete meetmete kohta, muidugi võib väita, et sellest ei piisa, aga ikkagi tegemist on sammuga edasi, eh, mis on tehtud. nagu te ütlesite, eh, probleemid on kuhjunud kahekümne aasta jooksul aga ma loodan väga, et kui tahet on, siis suudetakse probleemid lahendada lühema aja vältel kui kahekümne aastaga. ma arvan, et praegu on ka väga hea võimalus äh, lahendusi leida. ja nii palju, kui mina näen, äh, valitsusel seda tahet hetkel on. suur aitäh! Thank you very much, Mr Ambassador! suur aitäh, äh, härra suursaadik, et selle punkti lõpetuseks tahaksin teavitada liikmeid selles, et ahvet Äh, viib läbi äh, endise Jugoslaavia ähm, Vabariigi Makedoonia välisministri Poplovskiga kahekümne seitsmendal novembril äh, arutelu ja siis saame aru-, ka tänast debatti jätkata. lugupeetud suursaadik, suur aitäh ning palju edu väga keerukal ametikohal! aitäh! Now we go to agenda item number six, which is Läheme kuuenda päevakorrapunkti juurde ning rändajate integreerimine, selle mõju tööturule, sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitiline mõõde. annaksin sõna nüüd raportöörile, härra Predale ja tema juhatab teema sisse, palun. aitäh esimees. tegemist on arvamusega tööhõive ja sotsiaalkomisjonile, tegemist on Nadja Hirši raportiga ALDE fraktsioonist ja pealkiri on veidi segadusse ajav, sellepärast et äh, see teema, millele äh, me peame arvamuse ava-, andma, on tegelikult palju laiem kui äh, sotsiaalkindlustuse äh, välispoliitiline mõju ja mm, koordineerimine, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ja tõsiasi, et see nii on, seda on võimalik tõestada nii, et esimene lõige juba rõhutab rände ja liikumisdialoogi olulisust ja tegemist on ida- ja lõunapartnerlusega ja komisjoni teatises on seda juba äh, tunnustatud, on olemas äh, ka üks äh, ja, ja naabruspoliitika mängib juba olulist rolli ja me peaksime vastavatele kokkulepetele andma suurema öö, prioriteedi, sellepärast et suur osa sisserändajatest on pärit nendest maailma nurkadest. ja seetõttu ei ole ma nõus muudatusettepanekutega, kus seda soovitakse välja jätta. lõigus kaks olin ma nõus, et luuakse rände ja liikuvuse ühiseid kavasid. lõikes kolm soovitasin ma assotsieerimislepingutesse sisse viia sotsiaalkindlustuse tüüpklausli ja et äh, riikidega, mm, kellega ei ole assotsieerimislepinguid sõlmitud, alustatakse läbirääkimisi sotsiaalkindlustuse kokkuleppe sõlmimiseks Äh, sõlmiti kompromiss, et proua Nikolai muudatusettepanekud, kas ta on siin, ei ole, proua Weberi ja härra Jean Lambert'i äh, muudatusettepanekud äh, Äh, kokku võetaks. siis ma lisasin veel ühe lõigu ja mis ütleb, et Euroopa Liit peaks olema globaalsel tasandil juhtiv, mis puudutab äh, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist ja peaks seda teemat käsitlema nii tihti kui võimalik ja kui võimalik, siis ka näiteks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni raames. neljandas lõigus äh, rõhutasime seda, et hästi hallatud ränne, eriti just korduvränne, võib aidata kaasa suhete parandamisele kolmandate riikidega, äh, et see edendab äh, otsekontakte ja annab kaasa paremale mõistmisele riikide vahel. proua Veber on teinud muudatusettepaneku, sellega ma olen nõus, aga ma ei ole nõus äh, härra Kovaletskise üheksanda muudatusettepanekuga, minu meelest on see veidi problemaatiline. me peaksime keskenduma sellele, et e, e, et ennetada e, illegaalset sisserännet äh, koostöös kolmandate riikidega, ma arvan, et see toimib väga palju paremini kui see, mida libe on, äh, libekomisjon on ette näinud. selleks, et rõhutada äh, välismõõdet olen ma teinud ise mõningad muudatusettepanekud, mis puudutavad korduvrände kasulikkust et äh, diasporaa saaks äh, mängida äh, olulist rolli päritoluriigi puhul. ja lõike viis, see puudutab nüüd muudatusettepanekuid kaksteist, kolmteist, neliteist ja viisteist, see puudutab paremat kontrolli selle üle, kuidas Euroopa Liit saab täita oma rahvusvahelist äh, vastutust ja see puudutab siis äh, varjupaigataotlusi. ja siis ma soovisin, et paremini lõimitaks äh, et paremini tegelda, tegeldaks koolitusega ja väljaõppega ja ma tänan muudatusettepanekute esinda-, esitajaid, meil on veel kaks äh, nädalat aega äh, väliskomisjonis toimuma hääletuseni, ma olen äh, avatud dialoogiks kolleegide, eritigi mis puudutavad esimest lõiku, mille kohta mul alguses oli väga palju öelda. aitäh! Uh, thank you very much, Mr. Vigenin. I would like to give... aitäh, härra Vigenin ja sõna saavad nüüd äh, variraportöörid aga ma ei saa seda teha, sellepärast et neid ei ole kohal. nii et sellega oleme me siis arutelu lõpetanud selles küsimuses. ja ma ei anna teile uuesti sõna, sellepärast et ah, siiski vabandust, vabandust. Te istute liiga lähedal, proua Koomes, palun. aitäh, tahtsin lihtsalt äh, härra äh, Preedelt tänada raporti eest ja ma vaatan muudatused läbi ning siis eh, kommenteerin mõningaid ka, mis tekitasid natukene ebamugavust eh, minus, võttes arvesse tegelikku olukorda minu koduriigis. ühe neist on teinud kolleeg minu enda fraktsioonist, härra Palaksis, Paletskis, vabandust aga seda muudatust enam ei ole, et väga hea. jah, tegelikult olukord on selline minu riigis, et inimesed töötavad töötasid aga ebaseaduslikult ja seetõttu nad ei panustanud meie sotsiaalkindlustusse, aga igastahes äh, olulisem on see, et äh, võib-olla oleks äh, hea, et veelgi karmimaks sõnastust muudetaks. siin on välja pandud koostöös riikidega, kust rändajad tulevad, selleks et nad saaksid välja töötada kaitsesüsteemi õigusküsimuste rändajate jaoks. see on väga oluline. Eh, nende riikide jaoks, eh, kust rändajad läbi tulevad, eh, suundudes Euroopasse. seal on suur vajadus selleks, et kaitsta kuidagi rändajaid ka seaduslikul alusel. ja samuti rändajaid tuleb eristada põgenikest. nii et paluksin, et härra Preda üritaks võib-olla sõnastust veelgi karmistada selle kohta, et tuleks üles kutsuda tugevdatud koostööle ÜRO pagulaste ametiga. ma usun, et see peaks olema eeltingimuseks et mitte ainult meie inimesed, vaid ka meie partnerid võtaksid seda tõsiselt, aitäh! Thank you very much, my remarks was little bit aitäh, jah, tundub, et ma olin natukene ennatlik enne, et arutelu hakkas pihta, variraportöör nüüd äh, sotsialistide demokraatide seast proua Muniste Orkissan, palun. aitäh, ma olen täiesti nõus sotsialistide fraktsiooni koordinaatori arvamusega, aga tehniliselt tahaksin ma tänada härra Preetat tema väga positiivse ja konstruktiivse raport, arvamuse eest. vabandust, rääkisin valesse mikrofoni, ütleb kõneleja. sooviksin tänada arvamuse koostajat härra Preedat konstruktiivse lähenemise eest selle arvamuse koostamisel, sest komisjoni teatisest on võimalik teada saada kahte asja, et esiteks Euroopa Liit peab veel Euroopa Liidu siseselt võtma mõningaid meetmeid selleks, et tugevdada liikmesriikide koostööd kolmandate riikidega sotsiaalkindlustuse vallas ning teiseks, minu fraktsioon tervitab komisjoni ettepanekut äh, sotsiaalkindlustuse tüüpklausli sisseviimise kohta äh, assotsieerimislepingutesse ja see peab tuginema võrdsusele, võrdsetele õigustele, see võimaldab neil neid põhimõtteid e-, edendada, me üldiselt toetame härra Preido arvamust, me esitame mõningaid, esitasime mõningaid muudatusettepanekuid, mis äh, sõnastati kompromissidena, sest äh, see puudutas äh, muudatusettepanekuid, mis äh, olid esitatud vaieldavate mm, mm, artiklite, lõikete kohta. Art-, lõike üks puhul me ei arva, et me peaksime siin viitama rohkem rohkema eest põhimõttele, sest rah-, vastik on äh, liikuv nendes riikides, kus ei, ei peeta ausas äh, demokraatiat ja inimõigusi ja seetõttu me ei peaks äh, siduma seda mm, edusammudega demokratiseerimisel ning peaks olema võimalus äh, alustada dialoogi, et need äh, kolmandatest riikidest pärit inimesed omaksid samasuguseid õigusi sotsiaalkindlustuse vallas, et me peaksime dialoogi alustama, et need äh, kodanikud saaksid nautida neid põhimõtteid, millest me arvame, et need on kasulikud nii Euroopa Liidule kui rändajatele ja lõikes kuus äh, Eh, siin on juttu sisserändeportaali loomisest ja päritoluriikidega päritoluriikide ergutamisest äh, selles osalema ja tulevasi rändajaid toetama. minu meelest on see on naiivne, kui äh, kutsutakse riike üles tegema koostööd Euroopa Liiduga ja äh, põhimõtteliselt toob see endaga kaasa ajude äravoolu nendest riikidest, nii et meie taotleme selle lõike osas eraldi hääletust ning me toetame proua Weberi muudatusettepanekut number üks, sest me arvame, et me ka peame kas äh, kõiki Euroopa Liidu äh, koostöö äh, valdkondi prioriteetidena käsitlema näiteks koostöö Ladina-Ameerikaga või siis me ei peaks ühtegi, ühelegi piirkonnale viitama siin eraldi siin on viidatud näiteks Aafrikale, väga palju on riike eh, Aafrikas ja ka mujal, kust inimesed tulevad Euroopa Liitu ja ka Euroopa Liidust lähevad inimesed paljudesse eh, erinevatesse maailma riikidesse. parem oleks, kui me siin üldse ühtegi piirkonda ei mainiks, aga muidu, muus osas oleme selle arvamuse sisuga nõus. aitäh! suur tänu, härra Reeda, palun! teen väga lühidalt esmalt äh, sooviksin tervitada seda, et härra Paletskis on oma muudatusettepaneku tagasi võtnud, minu meelest on see väga hea ja ma tänan teda selle eest. ja nüüd äh, sooviksin rääkida sellest, mida räägid proua Munis ja proua Gomes. ma tänan neid äh, sõnavõttude eest. aga kuna ma mõnel, mõningal määral juba ise olin enne rääkinud sellest, mida proua Munis pärast esile tõi, arvan ma, et järgnevatel päevadel, mis on jäänud äh, hääletuseni, suudame leida lahenduse lõike üks osas võttes loomulikult äh, arvesse proua Veeberi äh, muudatusettepanekut ja võttes arvesse seda, mida rääkis proua Munnis ma arvan, et äh, selleks ajaks me leiame ka ühise seisukoha, aitäh. suur tänu, sellega on arutelu selle päevakorrapunkti üle ammendunud ja nüüd läheme infopunkti juurde ja härra Vigenin, kes äh, juhatas Ahveti side komisjoni ühisdelegatsiooni Serbias kohtuti ametivõimudega, kodanikuühiskonna esindajatega, rahvusvahelise organisatsioonide esindajatega ja edasi sõitsid nad äh, Pristinasse, kus nad kohtusid kohalike huvigrühmadega ja visiidi eesmärgiks oli näha arenguid koha peal, eriti teie dialoogi Belgradi ja Pristina vahel. kuna suhete normaliseerimine on võtmetähtsusega Euroopa lõimimise teel, selle visiidi puhul üritati näha siseküsimusi, mõeldes ka meie enda raportite peale, mida on koostanud raport mille on koostanud vastav raportöör sellel nädalal ja mida arutatakse väliskomisjonis detsembrikuus. Ravi Keenin, sõna on teil, palun. suur tänu, suur tänu, härra esimees, ka teie enda panu eest selle visiidi ettevalmistamisse me kohtusime teiega enne, kui meie delegatsioon läks Serbiasse ja Kosovosse, sellepärast et äh, meil oli kõigest paar nädalat aega, et seda visiiti ette valmistada. visiit oli õnnestunud äh, esiteks sellepärast, et äh, see toimus enne komisjoni eduaruande ähm, esitamist, äh, see oli kõigest sada päeva pärast uue valitsuse ametisse astumist ja see oli kõigest paar päeva enne, kui Clinton ja Ashton läksid koha peale. nii et meil oli võimalik kontrollida, kas Clintoni ja Ashtoni visiit oli korralikult ette valmistatud ja mm, me nägime siis ka, kas meie vastaspool liigub meiega samas suunas või mitte. ma ei hakka kõiki üksikasju selgitama, sellepärast et äh, Äh, visiidi lõppraport on äh, koostatud ja seal on kõik üksikasjad kirjas. tahaksin lihtsalt öelda, et tegemist oli väga hästi ettevalmistatud visiidiga, meil oli võimalik kohtuda kõikide tähtsate osapooltega nii Serbias kui Kosovos, välja arvatud härra Nikolitš, Serbia peaminister, kes oli välismaal. meie mulje oli, et äh, see valitsus hoolimata meie muredest äh, sada päeva tagasi, kui see valitsus äh, koostati, on nad tõesti võimelised tegutsema, äh, tõsiselt tegutsema, nad on jätkanud dialoogi kõige kõrgemal poliitilisel tasemel Serbia ja Kosovo vahel ja see on tõend selle kohta, et nad võtavad oma tööd tõsiselt ja täidavad kohustusi, see on väga tähtis ja nende ülesanne on otse loomulikult lihtsam, sellepärast et põhiline opositsioonipartei parlamendis on Euroopa-meelne partei, mis kohe kindlasti ei ole vastu ühelegi sammule, millega täidetakse Euroopa Liidu nõudmisi. ja toetab ka Serbia ja Kosovo vahelise dialoogi jätkamist. tundub, et Euroopa lõimimine Euroopaga lõimumine jääb äh, selle valitsuse jaoks äh, kõige suuremaks prioriteediks, seda kinnitasid ka mõlemad, äh, tegelikult kolme koalitsioonipartei juhid, peaminister, asepeaminister Vutšitš ja asepeaminister, kes vastutab Euroopaga lõimumise eest. Neil on vajalik taristu olemas äh, on teatud nõrki kohti, mis tulid välja kohtumistel. valmisolekuga või ka kvalifikatsiooniga uute liikmete puhul ametivõimudes äh, peamine koalitsioonipartei ei ole olnud kaua võimul ja uutel inimestel oli lihtsalt vaja aega selleks, et harjuda oma uue rolli ja uue vastutusega. sama kehtib ka otse loomulikult opositsiooni kohta. vastavalt meile antud informatsioonile olid nad kolm kuud äh, pigem vaiksed, tegelesid oma siseprobleemidega, kuid nüüd tundub, et need probleemid on lahendatud ja selle kuu lõpus Demokraatlik partei valib suure tõenäosusega uue juhatuse ja alustab oma tööd konstruktiivse opositsiooniparteina Serbias. üks kohtumistest, mida ma tahaksin välja tuua, oli otse loomulikult kohtumine juhtiva partei juhiga ja asepeaministriga härra Vutšitšiga kes jättis tõsise poliitiku mulje, ta on keskendunud äh, kohustuste täitmistele, tulemuste näitamisele, palju vähem on ta keskendunud meediasündmustele ja ähm, avalikele suhetele. nii et äh, me kutsusime ta Euroopa Parlamenti, et ta näitaks oma äh, selgitaks oma pühendumust. ta ütles, et ta ei taha tulla lihtsalt niisama selleks, et tulla Brüsselisse, ta tahab, et tal oleks midagi, mida ette näidata ja siis ta on valmis tulema ka meie ette ja nendest edusammudest rääkima. veel üks tähtis kohtumine, mis võiks olla huvitav meie komisjoni liikmetele, oli kohtumine ma otsin nime, sest see on meelest läinud. kohtumine härra Vuktševitšiga, kes äh, on äh, prokurör äh, kriminaalasjades, ta näitas oma töö tulemusi, rääkis tunnistajate kaitsest, probleemidest, mis on sellega seotud, rääkis ka äh, organi, elunditega kauplemisest, tegemist on tähtsa küsimusega, mis tuleb lahendada ka kadunud inimestest. see asutus loodi kümme aastat tagasi ja ta ütles, et alguses ta ei äh, eeldanud, et tal oleks nii palju tööd, ta arvas, et äh, tal on võimalik palju kiiremini tulemusi ette näidata ja on terve rida juhtumeid, mida on vaja uurida, äh, süüdistusi esitada, kuid töö käib ja ta loodab, et tal on võimalik oma töö kiiresti lõpetada. tal muidugi pole mitte mingit aimu selle kohta, kui kaua tema äh, asutus veel oma tööd jätkama peaks. mis puudutab valitsuse stabiilsust, natukene aega tagasi see seati kahtluse alla. tundub, et äh, töösuhted äh, põhiliste parteide juhtide vahel koalitsioonis on äh, head ja kuna põhilised eesmärgid on ühised, siis tundub, et ähm, sellel val-, valitsuse kohe sõjakirvest ei ripu. ma ei hakka siin üksikasjadesse minema, on terve rida küsimusi, mida me arutasime. ma räägiksin pigem teisest peatuskohast, nimelt värav üks Põhja-Kosovos see on äh, see koht, kus me kohtusime Euleksi operatsiooni läbiviijatega, siis me käisime ka Novoseli ähm, baasis, ähm, rääkisime sealsetest väljakutsetest, äh, ka siin ei ole vaja üksikasjadesse minna. tuleb lihtsalt öelda, et et hiljem Pristinas kohtusime Euleksi asejuhiga härra Andrus Spaksiga, kes ütles, et äh, Euleksi rolli tuleks tugevdada ja Euleks võiks vastutada ka KFOR-i eest äh, tulevikus see muudaks üleüldiselt töö lihtsamaks, sest nagu ta ütles, rahastamine tuleb samadest allikatest äh, suurel määral, kuid äh, tegemist ei ole küsimusega, mida tuleks nüüd otsekohe lahendama hakata, see on lihtsalt üks äh, tuleviku väljavaade. mis on veelgi tähtsam, on see, et Kosovo ametivõimud Äh, said palju motivatsiooni komisjoni teostatavusuuringust, äh, on alustatud aktiivselt tööd viisalihtsustusrežiimi väljatöötamiseks äh, ja tundub, et nad tõesti soovivad tulemusi näidata. kui Euroopa integratsiooniministrit tsiteerida, siis ta ütles, et me saame aru, et äh, asjad lähevad järjest äh, raskemaks, keerulisemaks. teised riigid, kes viisalihtsustusrežiimi välja töötasid varem, äh, sealses piirkonnas nende ülesanne oli lihtsam, neil oli vähem tingimusi, mis peale pandi. nüüdseks on äh, neile peale pandud üle saja kohustuse, aga nad vaatavad seda kui korralikku treeninguprogrammi, et kui kõik tingimused on täidetud, siis on nad heas vormis meie optimistlik suhtumine Serbia ametivõimudes, jah, me, härra Tadžitš ütles, et me ei peaks olema liiga optimistlikud, sest tegemist on esimese olu-, esimese korraga, kus Serbia valitsus annab küll lubadusi ja võtab kohustusi, kuid äh, Äh, tulemuste näitamisel pole nad siiamaani olnud väga edukad, kuid äh, ta oli siiski veendunud, et dialoog äh, jätkub. eraldi tahaksin veel mainida serblaste kaasatust Kosovos, nii Põhja-Kosovos kui ka Lõuna-Kosovos me kohtusime asepeaministriga äh, Kosovo valitsuses, tegemist on etnilise serblasega, kes rääkis edusammudest, mis nad on teinud, et nad on teinud ettepaneku suurendada ähm, vähemuste kvooti ähm, äh, Kosovo parlamendis, neid on seal praegusel hetkel kaks ja serblasest Kosovo asepeaminister oli nõus kohtuma serblastega selleks, et rääkida rohkem sellest, kuidas serblasi rohkem poliitilisse ja sotsiaalsesse ellu Kosovos kaasata. Põhja-Kosovo jääb suureks probleemiks, ma ei lähe üksikasjadesse, kuid äh, see mudel, kuidas äh, Lõuna-Kosovos serblasi on kaasatud, seda võib kasutada ka Põhja-Kosovos, tegemist on äh, positiivse sammuga, seda peaks ka Põhja-Kosovos kasutama, see tundub olevat loomulikuks viisiks probleemide lahendamisel. kuid tegemist on tõesti suure küsimuse, suure probleemiks, sest tegemist on paralleelsete struktuuridega. Kosovo ministrid ei ole tegelikult võimelised Põhja-Kosovosse minema, isegi kui nad üritavad pöörduda sealse rahva poole ja Põhja-Kosovo jääb üheks nendest probleemidest, millele me peame pöörama erilist tähelepanu ja tegema vajalikke samme selleks, et äh, tõsta usaldust mõlemal poolel ja üritada välja töötada suhteid ja dialoogi sel viisil, et Põhja-Kosovost saaks äh, <clears throat> terviklik osa Kosovo sotsiaalsest, poliitilisest ja majanduslikust ähm, elust. peaksin ehk siinkohal lõpetama. nagu ma ütlesin, tegemist oli väga õigel ajal toimunud äh, visiidiga ja meie hinnangud olid positiivsed ning meil oli võimalik oma äh, partneritele anda edasi tähtsaid äh, signaale nüüd teel suurema Euroopa integratsiooni poole, tee on avatud, kuid äh, nii Serbial kui Kosoval tuleb stabiliseerimise assotsiatsiooni lepingu sõlmimiseks palju tööd ära teha ja nüüd kõik, mis toimub, on tegelikult äh, Kosovo ametivõimude kätes. Äh, nad peavad kiiresti tulemusi näitama ja ja jätkama seda head tööd, mida me, mille tunnistajaks me seal kohapeal olime. suur tänu, härra Vigenin ja nüüd annan sõna kolleegidele, kes olid selle delegatsiooni liikmed. kõigepealt härra Tahv, palun seda nimel uh,. Chairman, thank you very much and um, I'd like to thank aitäh, ma tahaksin äh, tänada härra Vigeninit äh, delegatsiooni juhtimise eest sest nagu ta ise väga hästi ütles, meid koheldi vägagi hästi. E, välisteenistuse liikmete poolt, kellega me kohtusime, nii ka suursaadikud nii Belgradis kui ka Pristinas mulle jäi mulje, et Belgradis EBS mitte keegi ei räägi äh, Euroopa Liidu poolt. teatud vaikus on tekkinud äh, Euroopa küsimustes. ja potentsiaalselt on see päris ohtlik. mingil hetkel keegi peab selle tüh-, tühimiku täitma kui Serbia poliitikud tõesti soovivad äh, Euroopa rajal edukalt edasi liikuda. aga ma nõustun sellega, mida härra Vigenin ütles, kui ta rääkis sellest, et uus Serbia valitsus on äh, paradoksaalselt äh, võimekam edu saavutamisel Kosovo küsimustes kui tema eelkäija tema äh, positsioon riigisiseselt on tugevam. sellepärast, et nende algne lähtekoht oli äh, tugevalt natsionalistlik. ja kui nad sooviksid, siis nad suudaksid äh, teha teatud järeleandmisi, mida härra Tedits ei saanud teha või ei soovinud teha näiteks integreeritud eh, piiride eh, valvamise küsimustes. praktikas on seda väga keerukas ellu viia, olgugi et teoorias on kokku lepitud. ma arvan, et ei peaks eh, alahindama ka probleeme Euroopa Liidu piiril või vabandust, piiridele, äh, mis praegu endiselt on. kolm Kosovo politseinikku tuleb äh, iga päev piirile lennutada, sellepärast et nad ei saa reisida läbi Põhja-Kosovo muul moel. ei oleks puhul on äh, äh, tekkinud suured mured, ma olin kontrollikojas ja äh, kontrollikoja raportiga tutvunud ja seal on samuti räägitud alarmeerivatest küsimustest, mis nõuavad edasist uurimist meie poolt aga ma usun, et äh, EULEX-i eesmärgid ja nende tegutsemispõhjus äh, on äh, ohus praegu. heaks uudiseks on mõneti see, et nüüd on tõenäolisemalt rohkem otsekontakte Serbia ja Kosovi serblaste vahel Serbia serblaste, Kosovo serblaste vahel, see võib äh, viia selleni, et, et Belgradi ja Pristina äh, vahel ka suhted paranevad. Vutšes Petrovitši kohtumine on oluline ja peab toimuma. Tütsitsi puhul lihtsalt äh, ei piisa sellest, mis praegu on tehtud, ka Serbia, Serbia kontaktid peavad olema. ja üldiselt äh, Kosovos on tunne, et äh, Kosovo puhul on jäänud mulje, et Kosovo on näidanud oma võimekust üksi hakkama saada. ma arvan, et seda on väga raske teha, sellepärast et varem ei ole nad pidanud sellega toime tulema siiani on piirkond olnud kellegi teise kontrolli all viimased viissada aastat või isegi rohkem. sisemise poliitilise reformi eh, vajadus on ka suur ja määrav. valimisreform tuleb läbi enne valimisi, ma usun, et need peaksid järgmise aasta lõpus aset leidma. Thank you very much, Mr Duff, Mr Panseri. aitäh, härra Panseri, palun. Grazie brevemente aitäh, teen väga lühidalt. ka mina arvan, et äh, see visiit oli väga kasulik. kaks asja, vajadus reformide järele ja vajadus äh, dialoogi järele on asjad, mis äh, Äh, olid peamised selle visiidi puhul. Pristina ja Belgradi vaheliste suhete normaliseerimine, lähenemine Euroopa Liidule on võib-olla võimalik, aga ma arvan, et me peame mõistma kolmel tasandil, milline see realiteet on. esiteks äh, esiteks on erinevaid ülesandeid äh, Kosovos ja Serbias, aga oluline on suveräänsus, oluline on eh, põhiseaduslike institutsioonide loomine ja detsentraliseerimine. ning eh, siis on oluline teine tasand, eh, rahvusvaheline mõõde, rahvusvahelise üldsuse roll, mis peab ületama selle rekonfigureerimise dilemma resolutsioon eh, kaks, eh, kaksteist nelikümmend neli on kasulik, aga Kosovo põhjaosas ei ole ilmselt eh, piisavalt kaugele jõutud sellega ning ka kolmas tasand, problemaatiline on see, et Serbia valitsus ei tu-, tunnusta Ehm, Kosovot. Eh, nelikümmend tuhat eh, isikut elab Mitrovitšas põhjaosas ja selle probleemiga tuleb tegeleda. Eh, ja Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi roll seisneb selles, et neid kolme tasandit ühendada. ma arvan, et see on võimalik ainult nii, et me aita-, edendame tõhusaid reforme Kosovos, aga mitte ainult Kosovos, vaid äh, ka Serbias ja meil on vaja tõhusat äh, dialoogi, sest et e-, erimeelsused on lahendamatud, eriti kui Belgia arvab, et lähenemine Euroopa Liidule on muutunud juba iseenesestmõistetavaks. seda protsessi on vaja äh, tugevdada, see on äärmiselt oluline nende mõlema riigi suhete jaoks. aitäh ja viimasena Ulrika Lunatšik, palun. Thank you, Edward Kukan And.... suur aitäh, Edward Kukan ja ma nõustun äh, kolleegidega. tahaksin tänada Kristjan Vigenit selle eest, et ta niivõrd äh, heaks delegatsioonijuhiks oli mõlema riigi puhul. siit me näeme, et äh, reis oli tõesti väga oluliseks välisasjade komisjoni jaoks. mõlema riigi külastamine samaaegselt. komisjoni raport raporti, laienemisaruande ja meie oma raporti vahel tegi sellest meie jaoks, aga mitte ainult, ka nende riikide endi jaoks väga olulise külaskäigu. ja jäi natuke hiljaks, ma ei kuulnud äh, härra Vigenini sõnavõttu, aga võib-olla ta mainis, et me olime kohal enne just äh, Catherine Ashtoni ning Hillary Clintoni visiidi, nii et ma arvan, et äh, see mõneti aitas siis nende jaoks kõike ette valmistada ning aitas kaasa ka Catherine Ashtoni tööle, eh, mida ta on siiani teinud ja mida teeb ka edasi. tahaksin lisada paari spetsiifilist asja selle kohta, mis kolleegid juba ütlesid. Serbias mind ka päris positiivselt üllatas see, kuivõrd suur oli uue valitsuse tahe edasi liikuda dialoogiga Kosovoga ja härra Tõtsis ühel kohtumisel viitas endale küll natsionalistile, aga ta ütles, et see võib tal ka aidata vähemalt veenda osa oma inimestest eh, teda toetama. muidugi kõik see tuleb veel ellu rakendada, aga härra Vutsits oli eh, selgesõnaline selles, et eh, see saab olema keerukas, aga nad seda teevad. seega märguanded äh, Serbia poolt olid positiivsed. ja suhted on normaliseerumas Serbia ja Kosovo vahel, ka Serbia poole pealt. tahaksin lisada kahte asja kohtumise kohta härra Vukševitšiga ja härra Vikaritšiga, kes oli tema asendaja vist. üks asi, mis mulle muljet avaldas oli kohtuhoone ise. see, kuidas äh, see oli ehitatud ning samuti me nägime, et seal oli äh, ohvrite kaitse jaoks mõeldud eraldi osa, seal oli näha, et äh, ohvrid äh, saavad äh, rääkida ja sõna võtta nii, et neid ei nähta, ma usun, et see oli väga heaks näiteks ja loodetavasti seda kasutatakse ka ära, nii nagu vaja, selleks, et kaitsta ohvreid ähvarduste või erinevate ohtude eest. ja samuti on seeläbi võimalik kaitsta nende identiteeti, kui nad on valmis äh, kohtusse tulema. samuti oli huvipakkuv see, et nad kuulasid ära meie kriitika selle kohta, et äh, elunditega kauplemise küsimuses üks äh, tunnistaja võttis avalikult sõna ja Vuksvits äh, toetas seal, seda on kritiseeritud päris palju, sellepärast et seeläbi tunnistaja ise satub ohtu. Nad kinnitasid, et tunnistaja ise soovis seda. nii et kõik ei ole mustvalge, selgitasid nad ka ja ma leidsin, et see oli väga huvitav, kuidas nad töötavad veel üks asi, ma usun, et võib-olla parlamendis me võiksime siin aktiivsemalt tegutseda. aga ma küsisin Van Divjak, ju Van Divjaki kohta, kes läks üle Bosnia poolele ning kes siis toetas neid aga algselt oli ta Serbia poolel, äh, Serbia poolelt endiselt äh, siis äh, arreteerimiskäsk oli ta, aga eelmine aasta arreteeriti. süüdistusi ei ole esitatud, ma ei tea, kas ta on endiselt Austrias, seal ta kinni peeti või on ta tagasi Sarajevas. härra Vutšovitš ütles väga selgelt, et ta peab järgima Serbia seadusi, ükskõik mida Äh, rahvusvaheline kohus ka ei otsustaks, seevõrd niivõrd, see niivõrd oluline ei ole, tema tahab vastastikuse mõistmise äh, memorandumit Bosniaga, nagu on ka Horvaatiaga juba olemas. Äh, küsimus ei ole Bosnia prokurörides, vaid poliitikutes. Nende tõttu praegu seda memorandumit ei ole, see võimaldaks aga muuta asju ja ma leidsin, et võib-olla see on üks asi, mida me peaksime ka jälgima. Kosovo kohta. kolleeg juba rääkis sellest, kolleegid juba rääkisid sellest, üks asi veel, e, mis vajab samuti peaministriga selgitamist. nimelt on olnud kuulujutte selle kohta, et valitsust võidakse muuta või siis varased äh, valimised korraldatakse ilma valimisreformi läbi viimata. nüüd aga mm, selgus, et valitsus on stabiilne, seda ei juhti, samuti valimisreform äh, on vajalik, me nägime, et viimased valimised ei olnud vabad ja ausad, niisamuti oli petujuhtumeid uute valimiste puhul, aga parlament sellist suhtumist toetada ei saa. Juleksi kohta kohtusime Pristinas ka inimestega, kus siis kontrollikoja raport avaldati, aga minu jaoks on muret valmistanud see, kuidas ajakirjanduses on reageeritud sellele raportile põhimõtteliselt oli vastu reageering see, et Eulex on läbi kukkunud kui minult aga küsiti, siis ma üritasin ikkagi eh, selle vastu midagi ütelda, sest et kontrollikoja kriitika oli väga selge. olukord Kosovos ei ole nii hea, kui võiks olla, korruptsiooni on ning eh, organiseeritud kuritegevust. aga samuti rääkisid nad Euroopa Liidu ning liikmesriikide osalusest ja panid selle suurt rõhku ning eh, samuti rääkisid sellest, et Euroopa Liit ei ole niivõrd ühtne, kui peaks olema Äh, kak-, viis liikmesriiki ei ole tunnustanud ju Kosovot ning samuti äh, on vaja ka piisavalt personali EULEX-i jaoks, aga see personal peab olema ka piisavalt kvalifitseeritud, praegu ei ole piisavalt personali. see on suureks mureks ja peaks olema ka meie jaoks suureks mureks parlamendiks liikmesriigid tahavad, et EULEX seal oleks, on suurem tsiviilmissioon, mandaat on pikendatud, aga samuti, samas ei olda valmis seda toetama. nii et eh, osati probleemid, mis põhjustavad läbikukkumist, on seotud ka meie endiga. nii et praegu sellega lõpetaksin. Thank you very much! suur aitäh ja ja aitäh kogu selle huvitava info eest ja suur aitäh selle eest, et äh, esindate Euroopa Parlamendi niivõrd hästi, niivõrd olulisel arengu ajal kõigi, mõlemas riigis. me hindame seda väga kõrgelt. ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, muud küsimused. ma ei näe mingeid muid küsimusi tõstatuvat seega siis järgmise koosoleku toimumine järgmine ahveti koosolek toimub esmaspäeval kahekümne, üheksateistkümnendal novembril kell seitse õhtul ja Haiti eh, president härra Martelli viibib kohal ja pärast seda toimub kohtumine neljapäeval kell üheksa hommikul ja me hääletame sellel kohtumisel, koosolekul Albaania resolutsiooni ja mõlemad koosolekud muidugi toimuvad Strasbourgis. suur aitäh, sellega on koosolek lõppenud.